uh,. Dear friends, ladies and gentlemen. kallid sõbrad, daamid ja härrad, meie tööstuse ja teadusuuringute komisjoni viimane osa algab kohe. alustasime juba eile hommikul, kahju, et mind siin ei olnud, vabandan selle pärast. käisin Euroopa majanduskongressil kaks päeva. meil on väga tähtis päevakorrapunkt ees tööstuskomisjonina meie vastutame teadustöö ja innovatsiooni eest. me vastutame ka kogu reaalmajanduse eest, välja arvatud põllumajanduse ja kalanduse eest. kõik muu on meie komisjoni pädevuses. nii et me peaksime tundma ennast vastutavana, eriti just tehnoloogilise innovatsiooni eest, aga ka kõige muu eest Te teate, et innovatsioon ei sisalda mitte ainult tehnoloogiat. meie oleme vastutav komisjon kõige suurema programmi eest, innovatsiooni, teaduse arengu eest Euroopa Liidus ja isegi kogu maailmas. üks kõige tähtsamaid programme on meie vastutusalas. tulevikus tuleb meil võtta vastu otsus üheksanda teadusraamprogrammi kohta. sellel on suurepärane nimi Horisont Euroopa. me räägime horisondist, mis on siis osa innovatsioonist. praegu on meil käimas programm Horisont kaks tuhat kakskümmend mis on siis kaheksas raamprogramm. meil on täna siin külalised. kõige tähtsamaks küli, külaliseks on täna ilmselgelt äh, volinik Moedas. tere tulemast, härra volinik parlamenti. me räägime teadusest ja innovatsioonist avatud maailmale. ja räägime ka üleilmsetest probleemidest, millega peame siis tegelema üheksanda raamprogrammi raames ja volinik Moedas räägib siis meile sellest. seda üritust korraldame koostöös Euroopa Parlamendi STOA paneeliga keda esindab siin täna STOA esimene aseesimees Paul Rüübih. Paul Rüübih mõned aastad tagasi oli esimene STOA esimees, nüüd on ta esimene aseesimees. tahaksin tervitada ka STS Foorumi esimeest Koi Oomit. So meil on siin väga esinduslikud inimesed kohal, volinik Moedas, Paul Rüübich ja Koi on tööstuskomisjonil on väga hea meel ähm, võõrustada seda kõrgetasemelist üritust äh, koostöös STS Foorumiga ja tööstuskomisjoni igapäevases töös me äh, jagame neid eesmärke, mis on ka STS Foorumil ja oma igapäevases töös, siis me vaatame ka täpsemalt seda, kuidas lahendada probleeme, mis tulevad teadus- ja tehnoloogia rakendamisest. tervitan ka kõiki osalejaid, nõunikke, assistente, Euroopa Komisjoni esindajaid, volinik Moedas kui kõige tähtsam külaline tuleb alati koos delegatsiooniga. aitäh, volinik, selle eest, et võtsite ITRE komisjoni kutse vastu ja liitusite meiega, sest tegemist on rahvusvahelise koostöö jaoks väga tähtsa programmiga ja me tahaksime teada, mis on teie visioon, me oleme alati valmis teiega arutelusid pidama ja me ootame juba tihedat koostööd järgnevatel kuudel, kui me hakkame välja töötama siis uut Horisont programmi. ja esimest korda ajaloos ma loen siin midagi maha, tavaliselt mul sõnad tulevad südamest, aga see, mis siin kirjas oli, on täpselt see, mida tahtsin öelda meil on peaaegu kolm tundi ette nähtud selleks kohtumiseks. The program is divided into, into three panels. meil on see üritus jagatud kolmeks osaks avaosa ja siis kaks te temaatilist osa. pärast iga osa on võimalik umbes kakskümmend minutit küsimusi esitada ja kõigepealt ma annaksin sõna Koi Omile, kes on STS Foorumi esimees ja ka looja. aitäh, ekstsellentsid, daamid ja härrad. suur tänu teile täna siia tulemast sellele kõrgetasemelisele konverentsile, mis on ko-, korraldatud koostöös STS Foorumis TOA ja ITRE komisjoniga, mida juhib Jerzy Puusek. see kohtumine on kolmas konverents, mida me peame siin Brüsselis koos Euroopa Parlamendiga. ja suur tänu ka Paul Rüübigile selle korraldamise eest STOA foorum, vabandust, STS foorum korraldab igal aastal oktoobris Kyotos oma konverentsi. tegemist on kõige suurema ja mõjukama teadus- ja tehnoloogiakonverentsiga kogu maailmas. me oleme esikohal erinevates valdkondades, vahetame kogu kogemusi ja teadmisi inimkonna tuleviku üle. nüüd viieteistkümnendat aastat järjest on STS Foorumi, Foorumi auesimees Jaapani peaminister. ja meil on kaheksakümnest riigist osalejad meil on erinevad teadus- ja tehnoloogiaministrid kaasatud, ülikoolid ja nende rektorid. meil meil on kaasatud ka ettevõtete juhid. meil on siin esindatud näiteks äh, Royal Dutch Shelli esindajad, Jaapani ettevõtted, Moody's Corporationi juht, kes on ka täna siin kohal. ja ka härra Takichi Uchiyamada, Motase Corporationi esimees, lihtsalt, et mõned nimeliselt välja tuua on väga tähtis, et erinevate valdkondade esindajad arutavad seda küsimust, mis puudutavad inimkonda ja kogu maailma. selles mõttes ma usun, et STS Foorumiga on võimalik anda väärtuslik panus teadus- ja ettevõtete ning poliitikakujundajate võrgustikku. täna räägime me Euroopa Liidu Horisont programmist, teadus- ja tööstusraamprogrammist, teeme seda esimest korda. see uus programm, mis on avatud kogu maailmale, tegeletakse siin teadus- ja innovatsiooniprogrammidega väga laiapõhjaliselt kogu maailmas. STS Foorum on maailma üks juhtivaid foorumeid ja me tahame anda oma seisukoha ühiste huvide kohta Jaapani valitsuse ametnikud on ka täna siin kohal ja see näitab Jaapani pühendumust koostööle Euroopa Liiduga. STS Foorum soovib kasutada uusi võimalusi, mida pakub Euroopa Liidu uus programm. ma arvan, et tänu sellele, et meil on osalejad kogu maailmast, on STS Foorum ideaalseks foorumiks. see tähtis programm teenib inimkonda ja mul on väga hea meel selle Euroopa Liidu algatuse üle ma ootan huviga tänaseid arutelusid ja loodan, et programmi rakendamine on viljakas. tahaksin samamoodi toonitada ka meie pühendumust uh, ah, this high, high level tahaksin toonitada ka meie pühendumust jätkata seda kõrgetasemelist konverentsi iga-aastaselt ka järgnevatel aastatel. me loodame, et STS Foorumi võrgustik kasvab edasi ja me soovime, et üha rohkem Euroopa Liidu teadust ja tööstusettevõtete esindajaid ning poliitikakujundajad tulevad oktoobrikuus Kyotosse ka meie iga-aastasele konverentsile. aitäh uh,! Uh, professor. aitäh, professor, teile avakõne eest ja aitäh ka oma iga-aastase konverentsi korraldamise eest, see on väga tähtis ka meie jaoks, teadustöö tulemuste hindamisel. ja väga hea on, et STOA koostöö teie STS Foorumiga on olnud nii lihtne, nii et aitäh tulemast ja aitäh ka selle kõne pidamise eest. nüüd avame oma sissejuhatava osa. me räägime üheksandast RAM-programmist ja rahvusvahelisest koostööst ning kõigepealt tahaksin anda sõna meie kõige tähtsamale kõnelejale, volinik Carlos Moedasele, volinikule, kes vastutab siis teadustöö ja innovatsiooni eest. ja me ootame nüüd ITRE komisjonis juba teie ettepanekut, härra volinik, ja me tahaksime tõesti rohkem teada saada selle teie ettepaneku kõige tähtsama samba kohta. Teil on sõna, palun. aitäh aitäh, esimees, lugu, kallis sõber Jerzy Puusek. mul on alati hea meel tulla teie ette tööstuskomisjoni, sest ma tunnen teie toetust. tänane päev on isegi veel tähtsam, sest meil on siin suur rühm inimesi, kes usuvad avatud teadusruumi. aitäh, Jerzy Puusek aitäh ka Paul Rüübich teile selle eest, et ähm, kohe algusest peale te ütlesite mulle, et ma pean tulema siia kohale ja siin ma olen selleks, et esineda ITRE komisjoni ja teiste rahvasaadikute eest. aitäh ka äh, härra Omi teile, suurepärane on teid siin näha ja kuulata teie tarku sõnu. Yoshi Ito aseminister, aitäh ka teile tulemast, aitäh ka Fumikaso Satole siia tulemast. mul on hea meel, et te olete täna siin. kõigepealt alustuseks. Need, kes on pärit Jaapanist, teile tahaksin öelda, et kui oli mingeid kõhklusi väljaspool Euroopat äh, selle kohta, et et teadus ja innovatsioon ei ole meie tegevuskava prioriteediks, siis võin kinnitada, et seda kõhklust enam ei ole. eelmisel nädalal me tegime ettepaneku järgmise eelarve kohta ja meil on sada miljardit eurot ette nähtud järgmise raamprogrammi jaoks, milleks on siis Euroopa Horisont. see on ainulaadne olukord, esimest korda teeme ettepaneku, kus on kolm numbrit, sada miljardit ja see ettepanek tehti siis parlamendile ja see on tõesti Euroopa jaoks väga tähtis, mitte sellepärast, et meil oleks neid vahendeid vaja, vaid sellepärast, et see on ka äh, avaldus ülejäänud maailmale, me näitame, kui tähtis on meie jaoks teadus ja innovatsioon ja nüüd, kus ajad on tormilised, oleme me kinni pidanud oma kohustustest. väga huvitav on vaadata tagasi. tahaksin rääkida sellest, mida me oleme teinud aastast kaks tuhat. kahe tuhandendal aastal oli meil viiskümmend viisteist miljardit ette nähtud ja nüüd me räägime komisjoni ettepanekust, mille tegi komisjon parlamendile ja liikmesriikidele ja seal ettepanekus on kirjas sada miljardit. mul on väga hea meel, sest ma tean, et parlament toetab seda ettepanekut, ma tean, et need inimesed, kes siin istuvad, toetavad seda ettepanekut ja see tunne on suurepärane. meil on ikka veel väga palju tööd vaja teha ja tahan tänada parlamenti selle eest, et ta on olnud avatud selleks, et järgnevatel kuudel palehigis tööd teha. me peame ka töötama palehigis selleks, et seda ettepanekut läbi arutada ja pidada läbirääkimisi ka liikmesriikidega. ma tean, et te toetate mind ja ma loodan, et me saame ka liikmesriikide toetuse. edu põhjused, selle programmi edu põhjused, mõtlen siin nüüd Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi ja varasemaid raamprogramme miks me olime edukad? miks me nüüd oleme võimelised tegema ettepaneku, äh, kus on sada miljardit, mis on nüüd muutunud? muutunud on nüüd see, et siin istub ka keegi, kes on aidanud seda muutust ellu viia, professor Bourguignon, sest ma arvan, et see, mida me teeme, ongi avatus ja Euroopa Teadusnõukogu on suurepärane näide selle kohta. ta on avatud maailmale ja kui vaadata nüüd avatust ja mida avatus tähendab, siis sellest me täna ka räägime, avatus on rahvusvaheline koostöö. ja kui me räägime rahvusvahelisest koostööst ja avatusest, siis tuleb mõelda ka selle peale, kuidas kõik käima lükati. ma olen portugallane ja ma ei saaks olla siin, kui meil ei oleks sõpru Jaapanist. ja mõelda selle peale, mida tähendas avatus viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal sajandil. minu äh, riigist pärit inimesed olid esimesed, kes jõudsid Jaapanisse ja tuhande kuuesaja kolmandal aastal nad äh, koostasid esimese sõnastiku äh, Äh, jaapani keele ja siis ühe võõrkeele vahel ja kui vaadata seda äh, sõnaraamatut, mille nimi on Lipotisho, siis me jõuame tegelikult kõikide juurte juurde, koostöö juurte juurde ja kuidas see maailma mõjutas ja mõelda, et need inimesed, kes tuhande kuuesajandal kolmand-, tuhande kuuesaja kolmandal aastal äh, koostasid selle sõnastiku ja äh, panid siis kokku Jaapani ja Portugali sõnad. ja nüüd, viissada aastat hiljem, me kasutame neid samu sõnu, me räägime üksteisega, kasutame neid sõnu nagu kopo, mida, mis on tass või šabon, mis on seep, portugali keeles on see sabao, või candeia, lamp eh, portugali keeles, või siis ka kapa, milleks on siis mantel. Need on kõik needsamad sõnad Äh, portugali ja jaapani keeles ja rahvusvaheline koostöö ongi see, ja see on siis see, mis on endaga kaasa toonud muutused ja Jaapan alustas seda koostööd tõesti väga ammu juba sellise väikese riigiga, mille nimi oli siis Portugal ja mis toona avastas maailma. nii et täna ma tahaksin rääkida sellest, kuidas me saaksime jätkata selle avatusega. kui me oleme praegu hetkel, mil inimesed ja maailm soovib ta tagasi minna selle avatuse juurde. kui ma alustasin oma tööd siin, mäletan veel väga hästi oma kuulamist, kus Jerzy Pušek istus ka siin minu kõrval ja toona me rääkisime ka avatusest maailmale, avatud teadusest ning innovatsioonist ning tegemist oli tehnilise aruteluga ja nüüd kolm aastat hiljem on see muutunud vägagi poliitiliseks, kui inimesed kuulevad avatusest, siis nad ei mõista seda samamoodi kui kolm aastat tagasi, kui me sellest rääkisime. Nad arvavad, et ma teen poliitilisi avaldusi, kui avaldus tegelikult ei peaks olema poliitiline. ja sellepärast tulebki nüüd rääkida sellest, kuidas tänane maailm on organiseeritud ja probleemiks on see, et osa rahvast äh, kogu maailmas soovib minna tagasi mineviku juurde, mida enam pole. mineviku juurde, mis ei ole nii hea kui tulevik, aga inimesed arvavad, et mingi ime läbi on neil võimalik minna tagasi suurepärase mineviku juurde, aga see minevik ei olnud suurepärane. kui vaadata seda, kuidas ühiskonnad on ennast organiseerinud, siis üheksateistkümnendal sajandil olid meil nii-öelda vertikaalsed impeeriumid. kui sul on vertikaalne impeerium, siis need erinevad impeeriumid konkureerisid omavahel. siis algas kahekümnes sajand ja vertikaalsetest impeeriumitest said horisontaalsed rahvusriigid, sõltumatud rahvusriigid väga tähtis oli rahvuslik maine, kuidas olla parem kui su naaber. ja siis me jõudsime kahekümne esimesse sajandisse. ja meil olid ikka veel alles organisatsioonid, mis said alguse üheksateistkümnendal sajandil, aga samal ajal üleilmsed võrgustikud hakkasid üha rohkem rolli mängima. kui me mõtleme võrgustike peale kui ka informatsioonisüsteemide peale, siis äh, tuleb välja, et tegelikult mõjutada ei saa mitte nii, et konkureerid mõne teise impeeriumiga või hoiad üleval rahvuslikku imidžit, vaid äh, tähtis on hoopis äh, sinu mõju, millist mõju sa saad avaldada. kuidas seda teha, sa pead olema avatud arvutiteadlased teavad seda väga hästi, kui tähtis see on, teiseks anne ja kolmandaks solidaarsus mängivad teda väga tähtsat rolli. ning Barakana, üks filosoofidest, on selle väga hästi sõnastanud. ta ütleb, et, et ühenduvus on kõige tähtsam, mitte suveräänsus kahekümne esimesel sajandil ühiskonna organiseerimisel. kui vaadata nüüd teaduse poole, siis äh, me ei peaks olema uhked selle üle, et me oleme eurooplased. Nature'is avaldati artikkel, kus räägiti avatud äh, ühiskondadest ja sellest, mida tähendab olla avatud. et need teadlased, kes jõuavad sinu koduriiki, need teadlased, kes sa saadad teistesse riikidesse, kui sa liidad kokku need teadlased, kes on tulnud sinu riiki ja need, kes on läinud sinu koduriigist, siis saad sa ka avatuse definitsiooni ja mida avatum on riik, seda kõrgem on selle riigi teaduse mõju. nii et ma ei räägi siin emotsioonidest ja sellest, et poliitikutele lihtsalt meeldib öelda, et ma usun avatusse. teadusartiklid rohkem avatud riikidest mõjutavad rohkem. ja kui vaadata nüüd korrelatsioone, siis see mõju on peaaegu kakskümmend protsenti kõrgem teadusele. ja kui vaadata nüüd, kes on need esimesed viisteist riiki, mis on kõige avatumad maailmas, siis nendest põhimõtteliselt ainult kaks ei ole Euroopa riigid ütlen seda, sest arvatavasti kriisis meile tundus, et äh, meid on löödud, äh, oleme lüüa saanud ja me teame, et on väga palju asju, mida saab teha paremini, aga on palju asju, mida me teeme õigesti ja avatus on see, mida me teeme õigesti ja me peaksime olema selle üle uhked. teiseks Anne. Anne minu näide nüüd Euroopa Teadusnõukogu kohta. When you look at the work of the European Research Council um, you see siin äh, teadusnõukogu on näidanud, et äh, avatus tähendab seda, et kogu maailmast on rahvas kaasatud. peaaegu kakskümmend protsenti Euroopa Teadusnõukogu projektidesse kaasatud inimestest on mujalt maailmast digitaalses maailmas äh, see avatus ei pea olema, ei tohi olla mitte ainult ülevalt alla, vaid ka altpoolt üles ja kui me sellest aru ei saa, siis äh, me kaome. me peame tõesti institutsioonid avama, aga me peame olema ka ise avatud teistele teguritele, mis tänapäeval on tähtsad. ma räägin siin neid, seda suurepärast lugu Stanfordi ülikooli professorist, kes otsustas see oli mõned aastad tagasi, ta otsustas, et tal on üks kursus, mille ta paneb äh, siis interneti, internetikursusena ja ta otsustas selle kursuse eksami ka internetti panna vabandan tõlkide ees, räägin liiga kiiresti, tõlgid ütlevad, et kõneleja ei räägi liiga kiiresti, probleeme oli pigem tehnikaga. I will, I will, I will slow down. So I was just giving an example. tõin just näite selle kohta, kui tähtis on avatus, kui me räägime ande Stanfordi professor otsustas mitte ainult kursuse panna internetti, vaid ka eksami. see on väga huvitav kogemus sest see eksam oli siis internetis ja kümned tuhanded tudengid läbisid selle kursuse ja tegid siis ka eksami ning üritasid eksamist läbi saada. ja kõige hämmastavam on see, et kõige kõrgem hinne, see inimene, kes sai kõige parema hinde sellel eksamil, oli noor tüdruk Pakistanist, Lahorist. viieteist aastane tüdruk Stanfordi äh, esimese kahe semestri äh, kursusel siis äh, ja me teame, et Ameerikas kõige raskem on saada Stanfordi ülikooli. seal on kõige suurem konkurents, mina käisin Harvardis ja ma mäletan, et Harvardist vaadati Stanfordi poole ja mõeldi, et oh, sinna on küll väga raske sisse saada. ja see viieteistaastane tüdruk Lahore'is sai siis kõige parema hinde ja see näitab, just seda avatust, et me jõuame inimesteni, kelleni me muidu iiale ei jõuaks. me ei oleks muidu jõudnud selle tüdrukuni Lahoris, kui me oleks kasutanud tavasüsteemi. kakskümmend kõige paremat hinnet äh, said äh, siis tudengid, kes ei olnud Stanfordi ülikoolist äh, ja see ütleb ka väga palju ma arvan, et kui sa avad ennast ja digitaalses maailmas on võimalik seda teha, siis sa tegelikult leiad andeid, sa jõuad inimesteni, kelleni sa muidu poleks mitte kunagi jõudnud ja äh, sul on võimalik talendijahti pidades siis väga paljud inimesed süsteemi kaasata. ja selle peale võiksime mõelda ka oma programmide loomisel. järgmise programmi puhul Euroopa Horisondi puhul tõesti rahvusvaheline koostöö on kõige tähtsam. ja meie eesmärk selle uue programmiga on olla võimalikult avatud, olla avatud kõigile. Neile, kes soovivad olla osa meie süsteemist, kes soovivad äh, liituda. ma arvan, et ei ole mõtet äh, luua suletud programmi või programmi, kuhu on kaasatud ainult paar riiki peale Euroopa riikide nii et minu mõte selle ettepaneku tegemisel ja olen siin rääkinud rahvasaadikutega ja selle komisjoni liikmetega, et meil on vaja rahvusvahelises koostöös minna järgmisele tasemele. meil on väga palju erinevaid ühendusi, aga me peaksime vaatama, kuidas me saaksime liita veelgi rohkem riike nende programmidega me peaksime kaasama riike, mis liituvad meiega siis erinevatel põhjustel, mõned, kes soovivad liituda tippteaduskeskustega, siis riigid, kus teadusolukord on parem kui meil, teised, mis lihtsalt soovivad liituda programmiga, see on täpselt see, mida me soovime siis tulevikus teha, me soovime olla avatumad programmi erinevates valdkondades ja me oma ettepanekus oleme seda ka öelnud, et me soovime avatud teadust, äh, üleilmsete probleemidega tegelevat programmi ja ka avatud äh, innovatsiooniprogrammi. ja need programmid on ilmselgelt avatud siis kogu maailmale. daamid ja härrad, on suurepärane olla siin ja teiega seda küsimust arutada sest ma arvan, et Euroopa Horisondi programmi puhul on üks asi, mis eristab meid ülejäänud maailmast ja selleks ongi avatus, mida me soovime saavutada. nii et aitäh mind ära kuulamast uh,! aitäh, härra volinik, suurepärase selgituse eest. tõesti, te selgitasite üheksanda raamprogrammi ühe peamise mõtte lahti, mille te olete komisjoniga ette valmistanud Teie sõnavõtt oli selge nagu tavaliselt, see oli laialdane, filosoofiline lähenemine, jah, on oluline, eh, tõstatasite selliseid keskseid küsimusi, ma isegi kirjutasin üles eh, selle mõtte, et kuidas korraldada tänapäeva maailma, mis tõesti on kõige laialdasem ja kõige sügavam küsimus. ning meie programm võib teatud viisidel siin meid kui Euroopa Liitu aidata sellises keerukas maailmas, nagu see, milles me praegu elame. anded, avatus, kõik on meie jaoks väga tähtis. aga nüüd annan sõna lühidaks sõnavõtuks teisele kõnelejale, kelleks on härra Yoichi Ito, kes on aseminister haridus, kultuuri, spordi, teaduse ja tehnoloogiaministeeriumist Jaapanist Te olete olnud ametis eelmise aasta juulist, härra minister, ning teie CV on väga mahukas, ma vaatan, te olete tegelenud aatomienergiaga, olete töötanud Ühendkuningriigi saatkonnas, tegutsenud ähm, elukestva õppe teemadega, olete olnud Jaapani aatomienergia agentuuris ja tegelenud poliitika koordineerimise ja muuga. härra minister, teil on sõna. aitäh, härra Jerzy Puusek, härra Paul Rüübik, volinik Moedas, härra Koji Omi, tere pärastlõunat, lugupeetud daamid ja härrad, mina olen Yoshi Ido, Jaapani haridus, kultuuri, spordi, teaduse ja tehnoloogiaministeeriumist ja mul on väga suur au kõnelda kõigi äh, sektorite esindajatega siin Euroopa Parlamendis tänasel päeval. kõigepealt üheksas raamprogramm Euroopa Horisont, millest just volinik Moedas rääkis, mul on äh, rõõm kuulda, et Euroopa Liidu eelarve teaduse ja innovatsiooni tarbeks kasvab märkimisväärselt. ning see näidab, et Euroopa Liit on tugev, ta on võtnud endale kohustuse toetada teadust, tehnoloogiat ja innovatsiooni. ma saan aru, et Euroopa Horisont koosneb kolmest sambast, avatud innovatsioon, avatud teadus ja äh, üleilmsed väljakutsed ja tööstuslik konkurentsivõime minu meelest nendel kolmel sambal on väga palju ühist Jaapani eh, STI poliitikaga. ehkki uue programmi sisu ei ole veel avalikuks tehtud, siis ma räägiksin natuke järgmise algatuse ehm, võimalustest seoses Jaapani ja Euroopa Liidu vahelise koostööga seoses nende kolme sambaga. esiteks, avatud innovatsioonisammas, sellega seoses Jaapan proovib luua eh, endast kui, eh, soovib luua Jaapanist kõige innovatsioonile avatumat riiki, Jaapani STI amet, mis allub minu ministeeriumile, toetab teaduse ja arendustegevuse tegevusi nii lihtsaid teadusuuringuid, aga ka praktilisi rakendusi äh, ja ka toodete turule toomist. toetatakse idufirmasid, mis põhinevad teadusuuringutel, mis tulenevad ülikoolidest. ma leian, et Euroopa Innovatsioonikomitee kon-, kontseptsioon näitab, et eh, Euroopa Teadusnõukogu roll on sarnane nagu ähm, Jaapani osapoolel ja ma arvan, et tulevikus on võimalik neid kogemusi ka hakata omavahel vahetama. nüüd kui rääkida üleilmsetest väljakutsetest, siis ütleksin, et ka Jaapan tegeleb sotsiaalsete eh, probleemide lahendamisega eh, teaduse ja innovatsiooni vahenditega ning kui nüüd rääkida sellest viimasest sambast, siis ma leian, et et äh, kestliku arengu eesmärkide saavutamine, mille ÜRO kaks tuhat viisteist vastu võttis, on suuresti ka nende poliitika eesmärkidega seotud ja just teadus ja innovatsioon võivad olla nendeks otsustavateks faktoriteks, ehk siis me ütlemegi, et tegemist on STI-dega äh, kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. ja tõesti, ma loodan, et seda on võimalik teha ja mu ootused on suured. kolmandaks baastaseme teadustegevus on tähtis, sellepärast et see on tähtis igasuguse teaduse ja innovatsiooni jaoks. ma toetan vägagi Euroopa Horisonti, mis toetaks uurimistööd, mis põhineb uudishimul ja on oluline, et see on üheks keskseks sambaks. ning äh, siin on ka oluline koostöö see, et teadustöötajad äh, külastavad üksteist igal aastal, üle neljakümne tuhande Jaapani teadlase näiteks käib Euroopa Liidus, üheksa tuhat käib Jaapanis Euroopa Liidust ja see on märkimisväärne protsent rahvusvahelisest teadlaste liikumisest, mis tähendab seda, et Euroopa Liit on juba praegu Jaapanile oluliseks partneriks. kui rääkida teemadest Euroopa Horisont, rahvusvaheline koostöö, siis käesoleva aasta jaanuaris meie minister Hayashi äh, pidas maha arutelu volinik Moedasega ja lepiti kokku Jaapani ja Euroopa Liidu koostöös teaduse ja tehnoloogia valdkonnas me tervitame Euroopa Liidu avatust, mida volinik Maedas on üles näidanud ja ma loodan, et teadusealane koostöö Jaapani ja Euroopa Liidu vahel sujub hästi ka Euroopa Horisondi raames seda arvesse võttes meile meeldiks väga, kui järgmine raamprogramm oleks märksa sõbralikum mitte Euroopa Liidust pärit Eh, teadlaste suhtes. minister Hayashi ja volinik Maedas eh, lubasid tõhustada koostööd näiteks noorteadlaste liikuvuse teemadel, samuti kvanttehnoloogia valdkonnas näiteks. ja mul on hea meel öelda, et konkreetsed ettevalmistustegevused on juba käimas ja igati eh, graafikus. toon teile ühe näite seoses kvanttehnoloogiaga mul on hea meel ja ma olen tänulik, et Jaapani äh, uurimisrühm kutsuti eelmisel kuul Saksamaale ähm, asjakohasele kvanttehnoloogia töötoale ja nüüd me kavatseme ka ise omalt poolt midagi sellist korraldada Jaapanil ja Euroopa Liidul on strateegilise partnerluse leping, ka majanduspartnerluse leping, me näitame, et me oleme üksteisele olulised partnerid ja meil on märkimisväärsed ühised eesmärgid ning teaduse ja innovatsiooni alane koostöö muutub järjest olulisemaks kui üks meie partnerluse sammas. ma loodan, et Euroopa Horisont tugevdab meie partnerlust toetab meie arengut ja ma loodan, et meie tänane sündmus on kõigile väga produktiivne, tänan tähelepanu eest! Uh, aitäh! Te kõnelesite küll veidi kiiresti, ütleb härra Puusek, aga saime hakkama. suur tänu selle sõnavõtu eest härra Yoichi Ido, härra minister, ja nüüd saab sõna härra Fumikatsu Sato, kes on asepeadirektor MET-is Jaapani majandus, kaubandus ja tööstuse ministeeriumis ning kui ma vaatan teie CV-d, siis on tõesti näha, et te olete tegelenud erinevate teemadega, te olete olnud tööstusstandardite komisjonis, ehm, tootva tööstusega olete tegelenud, olete töötanud äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Ministeeriumis, ühtlasi äh, olete olnud osa Euroopa Liidu juures olevast missioonist, äh, ka infosüsteemide alane direktor Ähm, idufirmade ja VKE-dega seotud direktor, ehk siis palju erinevaid teemasid ja kindlasti teie sõnavõtt tuleb väga huvitav. härra Fumikazu Sato, palun. aitäh. aitäh, äh, härra Puusek, volinik Moedas, lugupeetud äh, härra Rüübik ja ülejäänud külalised, daamid ja härrad, mina olen Tomikasu Sato, ma olen asepeadirektor Jaapani majandus, kaubandus ja tööstusministeeriumist. ma tänan teid kõiki, et oh, like sincere... et te olete siia tulnud ja ma ma tänan Euroopa Parlamenti selle suurepärase võimaluse eest täna siin kõnelda. To talk about mainly three points tahaksin täna rääkida peamiselt kolmest punktist, kõigepealt koostöö Euroopa Liidu ja Jaapani vahel. tahaksin rääkida ka sellest, kui oluline on avatus. meie äh, tehnoloogia ja teadusministeerium tegelebki sellega. meie tänase äh, arutelu teema on üheksas äh, raamprogramm ja rahvusvaheline koostöö. meie viime teadusuuringuid ja arendustegevust läbi tööstuse ja tehnoloogia valdkonnas koos Euroopa Liiduga. AIST ehk meie äh, riiklik kõrgetasemeline teadus- ja tehnoloogia instituut Liit osaleb äh, projektis, kus töötatakse välja uue tehnoloogia, tehnoloogilisi lahendusi Horisont kaks tuhat kahekümne raames. Jaapani ettevõtted ja teadusuuringute instituudid, ülikoolid äh, Euroopa Liidust on teinud koostööd äh, lennundusprojektide ka äh, Sunset kaks on üks neist, oleme töötanud välja uusi äh, õhujuhtimissüsteeme, uusi äh, lennusüsteeme, tõhusamaid juhtimissüsteeme ning uute, uue põlvkonna kergeid materjale. sellised projektid on suurepäraseks näiteks rahvusvahelisest koostööst, mis on meie tänase arutelu teema ma usun, et ähm, uut tehnoloogiat tulekski ühise teadusuuringu ning arengutegevuse kaudu äh, edendada, seda tuleks teha koostöös Jaapani ja Euroopa Liidu vahel, me peaksime kasutama ära üksteise tugevaid külgi. meil on väga hea meel, et meil on väga hea koostöö äh, asjakohaste Euroopa Liidu sõpradega. nüüd läheme teise teema juurde minu tänases ettekandes. ma saan aru, et uu-, uuest äh, uus raamprogramm peaks asendama Horisont kaks tuhat kahekümne uue ja umbes sada miljardit eurot eraldatakse lähtuvalt eelarveprojektist, mis teisel mail välja kuulutati. Horisont äh, Euroopa peaks alguse saama kahe tuhande kümne, kahekümne esimesel aastal ning see tugineb kolmele sambale lähtuvalt kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondist, esiteks avatud teadus, teiseks uued väljakutsed ning ja, ja tööstuse konkurentsivõime ja kolmas sammas on avatud innovatsioon. meiegi räägime nendest teadussammate, sammastest ning meie äh, keskendume oma ministeeriumis rohkem avatud innovatsioonile, meie ülesandeks on meie tööstusbaasi konkurentsi tõsta avatud innovatsiooni kaudu Jaapanis. olen kuulnud pilootprojektidest, mida viidi Horisont kaks tuhat kahekümne all ellu Euroopa Innovatsiooninõukogus äh, selleks, et innovatiivseid mõtteid äh, äri, äriks teha, äh, toetada ettevõtlust ning väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ja tegemist on väga õigeaegse lähenemisviisiga meie jaoks. sooviksin veel äh, just seda tähelepanu ka sellele, et meie ministeerium METI äh, on paika pannud oma poliitilise tegevuse, et avatud innovatsiooni toetada. meil on äh, koostöö teadusasutustega ning pakume toetust selleks, et suurendada osalust meie äh, riiklikes äh, teadusuuringute ja arenguprojektides. meie ülikoolid on äh, koos korraldanud avatud ülikooli laboratooriume, avatud innovatsioonilaboratooriume, et edendada koostööd ülikoolide ning teadusasutuste vahel eesmärgiks on viia mõtted ja praktika äh, praktiliste lahendusteni, mida vajavad ettevõtted. kõigepealt äh, oleme loonud sellised äh, teadusuuringute ning arengulaboratoorid eraettevõtetega koos, et meil toimuks tehnoloogia siire ülikoolidest ja teadusasutustest eraettevõtetesse vastavalt nende vajadustele ja nüüd teeksin kokkuvõtte. avatud innovatsioon on möödapääsmatu, kui me tahame üleilmsete väljakutsetega toime tulla, kui me tahame välja töötada uusi teenuseid, uusi tooteid ning äh, olla, pidada, käia uue suruga sammu. me tahame oma järeltulijatele jõukust, vastupidavat ühiskonda ning selleks meie, Jaapan ning Euroopa Liit peavad jagama oma teadusuuringute ning arengutegevuse vilju ning üheskoos kandma hoolt selle eest, et me saavutame säästlikud arengueesmärgid, mis on meie prioriteediks. on väga palju suurepäraseid tipptaseme teadusuurijaid ning teadusuuringuga tegelevaid ettevõtteid nii Jaapanis kui Euroopa Liidus aga me äh, kõik kardame, äh, kuidas siiski tuleviku pärast ning meie kasutades ära ühiselt meie vastastikuseid tugevusi, võiksime paremini toime tulla ülemaailmsete väljakutsetega ning saavutada neid säästlikke arengueesmärke. sellest koostööst võidavad kõik ning ootan juba rõõmuga edasist koostööd uue raamprogrammi raames. loodetavasti tänane töökoda on selles töös vaid esimeseks sammuks. suur tänu tähelepanu eest! Uh, thank you. Aitäh! härra peadirektor ja taaskord ka veel härra ministrile aitäh. tegemist on konkreetsete näidetega teaduse ja innovatsiooni korraldusest Jaapanis ja need on ka näited avatusest koostööle Euroopa Liiduga. väga huvitav, väga hea, ka meie vaatevinklist. ja nüüd kutsun teid üles pidama lühikest arutelu ja esiteks proua Kudritska, palun. Thank you very much uh.... aitäh. loomulikult on mul mõned küsimused härra volinikule. ma olen teiega nõus, härra volinik, et um, teadus on tugev diplomaatia vahend ja kui pidada silmas seda, et populism kasvab ja demokraatia kriis on teatud liikmesriikides järjest nähtavam, siis kas me ei peaks pigem keskenduma sellele, et kahe tuhande neljanda aasta järel liitunud riikide positsioon raamprogrammis oleks tugevam? ma olen sellele avatud lähenemisele, äh, ma suhtun sellesse soodsalt ja teine küsimus, kas komisjon lähtub professor Lami aruandest ja ka võtab äh, pardale assotsieerinud liikmetena Austraalia ja Kanada ning kuidas äh, mõjutab see olemasolevaid äh, teadust ja mustreid, kuidas oleks Euroopa Liidule sellest kasu, missugustes valdkondades tehakse nende riikidega koostööd? kas Austraalia ja Kanada teadlased ja ülikoolid saavad võimaluse Euroopa Liidu rahastuse saamiseks ja kui nõnda on, siis kas ka näiteks Venemaa, India, Brasiilia äh, staatust muudetakse ka seda arvesse võttes? kas rahvusvaheline koostöö Euroopa Horisondi puhul eh, toimub ühe keskse fondi kaudu, nagu professor Lammi grupp seda soovitas? ja veel viimane küsimus. ma arvan, et me peame koostama raporti teadusalase koostöö tulemuste kohta kolmandate riikidega, näiteks kui palju olulisi publikatsioone tuli välja, kui palju pat-, patente saavutati, kui palju äh, teadusprogramme on Euroopa poolt läbi viidud, kui palju suurepäraseid teadlasi on tekkinud ja see kõik aitaks toetada seda avatuse algatust. kas komisjon muudab kolmandate riikide definitsiooni või assotsieerinud riikide äh, definitsiooni ja kas ta muudab nende osalemise tingimusi. see on ka väga oluline Brexitit arvesse võttes, ma loodan, et paar nädalat enne Horisont ka-, äh, enne Euroopa Horisondi avaldamist tuleks ka küsida siin Ühendkuningriigi tuleviku kohta. aitäh ja proua Kaberson-Roos! aitäh! kõigepealt õnnitlen volinikku, mitte ainult sellepärast, et ta on suutnud ähm, eelarvet kasvatada tõesti väga ambitsioonikalt raamprogrammi jaoks, aga äh, ma pean ka ütlema, et ähm, väga oluline on siin selle sisekoostöö äh, teema tõstatamine see oli ka üks parlamendi vahehindamise tulemustest. me palusime paremat rahvusvahelist koostööd. ja minu jaoks on see väga oluline töömeetod. ma õnnitlen teid ka sellepärast, et ma saan aru, et Jaapanil ja Euroopa Liidul on äh, sarnane sotsiaalmajanduslik olukord ja ka sarnased väljakutsed. me peame nende väljakutsetega silmitsi seisma nii omaette, aga ka üleilmselt. veel üks väga huvitav teema, mida ma kuulsin, puudutas an important basis to, to, to set the, the puudutas äh, koostööd ja konkreetseid eesmärke ning äh, tekib küsimus, et missugune on äh, liikmesriikide ja teiste riikide vaheline suhe, siis mina arvan, et tuleb ikkagi lähtuda vastastikuse põhimõttest kõikide riikide vahel. me ei saa vältida kellegi osalemist, aitäh! the card. Uh, sorry. Thank you, madam. aitäh. ja proua Vitkanen. Yes, thank you, Mr Chairman. aitäh, härra esimees. kasutan võimalust tänada kõiki suurepäraseid sõnavõtjaid, loomulikult meie Jaapani külalisi, et te olete tulnud Euroopa Parlamenti ja siin sõna võtnud. meie siin parlamendis leiame, et väga oluline on teha koostööd äh, teaduse vallas, tööstuse vallas Jaapaniga ja meil on hea meel, et näiteks nüüd on meil olemas äh, kaubandusleping Euroopa ja Jaapani vahel, mis tähendab, et meie suhted järgnevate aastate jooksul muutuvad tihedamaks ja tekib palju uusi võimalusi. mina olen Soomest ja Soome on üks nendest riikidest, mis on alati väga investeerinud teadusesse ja innovatsiooni, aga muidugi mitte nii palju kui Jaapan. Jaapan on väga hea näide kõikide Euroopa riikide jaoks, sellepärast et Jaapan on alati väga palju investeerinud teadus- ja arendustegevusse. näiteks praegu Jaapan investeerib rohkem kui kolm, ehk siis kolm koma viis protsenti oma SKT-st investeerib Jaapan teadus- ja arendustegevusse ja Euroopas on selleks eh, eesmärgiks seatud kolm protsenti, aga praegu me ei ulatu isegi kahe protsendini, ehk siis liikmesriikides tuleb veel palju tööd ära teha ja siin parlamendis kutsume me kogu aeg üles kõiki liikmesriike, et nad käituks samamoodi nagu Jaapan, et nad investeeriksid tulevikku, teadusesse, innovatsiooni. ehk siis Jaapan, teie olete väga hea näide sellest, eh, missugune võib olla üks edulugu nendesse valdkondadesse investeerides. meil on väga hea meel, et komisjon on nüüd teinud ettepaneku laiendada meie ühist teadusprogrammi Euroopa Horisont, nagu te teate, eelmise programmi maht oli kaheksakümmend miljardit, nüüd volinik on ja komisjon on välja pakkunud sada miljardit see on väga tähtis, aga meie siin parlamendis toetame selle veelgi täiendavat suurenemist isegi saja kahekümne miljardini, see on parlamendi seisukoht ja nüüd alustame läbirääkimisi komisjoniga ja liikmesriikidega, aga parlament toetab märkimisväärselt Euroopa tasandi investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ja ka muidugi kõikides liikmesriikides tuleks seda teha. kogu parlament toetab seda seisukohta, et tuleb teha ka tihedat koostööd kolmandate riikidega, selliste riikidega nagu Jaapan tulevikus, sest me teame, kui oluline on see teaduse ja uurimistegevuse kvaliteedi jaoks, et see oleks ka rahvusvahelise mõõtmega. ehk siis aitäh taas kord kõigile kõnelejatele, aitäh, et te olete siia tulnud ja tõesti, see on meile väga julgustav, kes me eh, tegutseme teaduse ja tööstuse valdkonnas, aitäh! aitäh! nende mõtete eest. kas äh, on veel sõnasoovijaid parlamendiliikmete hulgas? võib-olla, vaatan, et proua Veering soovib sõna. aitäh, härra esimees, äh, lugupeetud volinik Moedas, austatud külalised, aitäh, et te olete leidnud aega ja jaksu tulla meie äh, koosolekule loomulikult suur elevant, millest keegi ei taha rääkida, on koostöö Ühendkuningriigiga tulevikus. Te mainisite seda, et rahvusvahelise koostöö tugevdamine on Euroopa Horisondi puhul keskse tähtsusega. me, me kuulsime ka, et te rääkisite mõjust ja et lähenemine peab põhinema just mõjul. Teie kabinet Liit on rääkinud ka sellest, et programm tuleb teha lihtsamaks selleks, et ka Euroopa Liidu välised partnerid saaksid osaleda. kas te kaaluksite erinevaid rahvusvahelise partnerluse vorme? selline on mu esimene küsimus. ja siis ühtlasi tekib mul ka küsimus, et kuidas töötab kaasrahastamise mehhanism, ilmselt ma pean seda äh, Mm, vastust ootama seitsmenda juunini, aga võib-olla saate juba praegu vastata, aitäh! aitäh! proua Matias. aitäh! kõnelen portugali keeles, see on ikkagi jaapani keelega seotud. kõigepealt tervitan meie külalisi Euroopa Liidu ja Jaapani vahelisel koostööl on olnud pikk ajalugu, toimunud on mitmeid lähetusi Jaapanisse, ma olen isegi saanud neil osaleda aastal kaks tuhat kolmteist näiteks ja mul oli väga hea meel, et see koostöö on olemas. ühtlasi on mul hea meel, et ka eelarve on kasvamas järgmise raamprogrammi tarbeks Euroopa Parlamendis oleme rääkinud ähm, natuke teistsugusest kasvust, aga komisjon ähm, on tulnud ka oma, omasuguste äh, ettepanekutega, ma loodan, et kuulatakse siis parlamenti ja saadab kahtekümmet miljardit on veel mõned teemad, mida ei ole tõstatatud, ma olen nõus nende küsimustega, mida teised kolleegid on juba küsinud, aga tahaksin teada, et kui rääkida rahvusvahelisest koostööst, mis on märkimisväärselt paranenud seoses Euroopa teaduse ja innovatsiooniga, nüüd eksisteerib tõeline koostöö, mis põhineb vastastikusel ja riikidevahelisel partnerlusel ning ähm, see on tulevikku suunatud. ja nüüd ka mu küsimus, lisaks sellele, mida siin juba küsiti, kuidas me saame tagada selle koostöö osana, et me toetame tehnoloogia tsiviil kasutust. ja kuidas me saame tagada, et koostöö kolmandate riikidega põhineb austusel ja et austatakse ka näiteks inimõigusi, mida austavad nii Euroopa Liit kui Jaapan. Euroopa Liidus on olemas raamistik ning inimõiguste tarbeks ja vahetevahel teeme me koostööd ka selliste riikidega, kes samu asju ei väärtusta, ehk siis mu küsimus oleks, et kuidas tagada selle väärtuste austamine siin? aitäh! vaatan, et rohkem küsijaid ei ole parlamendisaadikute seas, ütleb härra Puusek. aitäh teile, et osalesite arutelus ja nüüd volinik palun vastake Thank you very much, chair and suur tänu, esimees, suur tänu kõikidele küsijatele. proua Kudritka. võib-olla minu vastused on natukene üksikasjalikumad paari nädala pärast, aga siiski võin teile kinnitada, et kõigepealt mina olen täielikult omalt poolt valmis summasid suurendama, laiendama, meeskondi looma. ja olen valmis selle nimel tööd tegema, olen seda korduvalt öelnud. meie eesmärgiks peab olema tipptase, aga me peame aitama ka kaasa sellele, et teised saavutavad tipptaseme. ma tean, et see on teile südamelähedane eesmärk ja see on programmi seisukohast üldiselt ka oluline. nii et loodetavasti äh, on teil võimal-, on meil võimalik üheskoos seda teha ja võime sellest üksikasjalikumalt hiljem rääkida, kuidas täpselt ja nii edasi, aga ma ei saa veel praegusel ajahetkel kõike paljastada, loodetavasti, aga selles küsimuses on võimalik nii mõndagi ära teha teiseks äh, küsisite Lami raporti kohta. rääkisime riikidest nagu Austraalia ja Kanada. ja ma ei tahaks siin hakata küll konkreetsetest riikidest rääkima, kuid äh, see, mida ma soovisin, oli öelda, et rahvusvaheline koostöö peab olema avatud mitte ainult teadusdiplomaatia äh, vallas, Äh, vaid me peame aitama ka teisi riike. Äh, Tuneesiat toetame, sest tahtsime saata oma sõnumi, et Tuneesia võitleb demokraatia nimel. tegemist on raske ajaga nende ajaloos, tahtsime saata poliitilise sõnumi oma toetusega, sedasama tegime Ukrainaga. see on üks asi, aga me tahame kaasata ka selliseid äh, riike nagu Kanada, Kanada, kes on suure, mis on suurepärane teadusriik, kus saab üksteise kogemustest õppida. minu vastus teile oleks jah, eesmärgiks on äh, jõuda ka selliste riikidele nagu Kanada, sellepärast et need on meile suurepäraseks eeskujuks. teiseks võib öelda, et kriteeriumid on muutunud ja seda tuleb arvesse võtta. küsimus, millele ma täna vastata ei saa, vähemalt mitte otseselt, on küsimus, mis puudutab Ühendkuningriiki. sellepärast, et Ühendkuningriigi saatus sõltub teistest arudes, aruteludest, sõltub läbirääkimistest ning mitte ainult minust. samas see, mis minust, mitte ainult minust, vaid ka teist sõltub, on see, et meil on paigas selline assotsieerumise kontseptsioon, mis võimaldab teistel riikidel meiega koostööd teha. kui tulevikus Ühendkuningriik otsustab eh, välja, et nad soovivad teadusvaldkonnas tihedamaid sidemeid, loodetavasti pärast neid keerulisi tormilisi aegu see siiski kujuneb eh, võimalikuks, kui läbirääkimised kulgevad hästi ja nii edasi, siis ma arvan, et uksed on loomulikult avatud Ühendkuningriigile, seda arusaadavatel põhjustel Ühendkuningriik vajab meid, meie vajame Ühendkuningriiki ja sellest saavad kasu mõlemad osapooled. lootkem siis, et asjad lähevad niiviisi ning äh, meie peame tegema ettevalmistustöö ära, et sillutada tee võimalikule tulevikule, et Ühendkuningriik, äh, kes on täna pereliige ja lahkub, aga ka teised riigid, Kanada ja teised, saaksid meiega tihedat koostööd teha ja arve vaadates äh, me peame vaatama loomulikult palju patente, meil on, palju meil on muid näitajaid. proua Kaletson Ruiz, kui ma ei eksi, siis teie äh, sõnavõtt, mille eest tahaksin tänada, viitas äh, sellele, et kui teie olite raportöör, siis äh, ja koostasite raporti, oli rahvusvahelise, rahvusvaheline koostöö kindlatel äh, jalgadel ja kõik oli selge ning äh, kulges hästi. selle eest suur tänu ka teile. Teie rääkis, mainisite aga väga ühte olulist sõna Euroopa tuleviku jaoks, äh, vastastikuse põhimõte. see ei puuduta mitte ainult teadusvaldkonda, vaid ka teisi valdkondi. meil on vaja paremat äh, üleilmastumist, rohkem vastastikust lähenemisviisi ja võib öelda, et tänases maailmas sageli see nii ei ole. Euroopa on küll avatud, aga teised sageli pahatihti pole. meil on äh, selliseid juhtumeid, kus äh, riigid osalevad meie programmides, aga meie omalt poolt, meie ettevõtted ei saa nende programmides osaleda, nii et vastastikuse põhimõte oh,, toetan seda kahel käel. proua Virkunen, suur tänu teile teie toetuse, teie kommentaaride eest, nagu te ütlesite. parlament ja komisjon peavad veel ära tegema suure töö ning väga hea on see, et kõik siin kojas ja Euroopa Parlamendis on valmis seda tööd toetama. proua Viering, te rääkisite tulevasest koostööst, ma ei saa sellele küsimusele praegu üksikasjalikult vastata, teile teadaolevatel põhjustel, aga ma loodan kahtlemata, et tulevased suhted jätkuvad ja kui me asju kujundame välja nii, et Ühendkuningriik saab kolmanda riigina õiglaselt, õiglastes suhetes osaleda, siis oleks see väga tore. ükskõik, milline ettepanek ka ei oh, lõpuks ei, välja ei kujuneks, see peab olema õiglane. ka rahalises mõttes me tahaksime, et riigid osalevad ja seda õiglastel alustel reaalsed kulud peavad seda kajastama, meil on ka halduskulud ja nii edasi, nii et, et ka rahaliselt peavad meie suhted rajanema õiglastele alustele ning riigid peavad oma osa kuludest kandma. mis puudutab kaasrahastamist, siis kaasrahastamise mehhanism on veel reaalsus, meil on suurepäraseid näiteid kaasrahastamisest, see mehhanism ei, tõenäoliselt ei muutu aga üksikasjadest võin rääkida teile juba hiljem. proua Mattias. vastan portugali keeles, kui lubate. üks minut, kaks minutit, kui lubate. suur tänu. alati on rõõm teid siin näha, proua Mattias Te rääkisite sajast tuhandest, kaheksakümnest tuhandest ja nüüd räägite saja kahekümnest tuhandest. ja ähm, ma arvan, et see töö jätkub, eks siis näis, mis lõpuks tulevikus välja tuleb sellest ja tulevikus äh, me rääkisime sellest, et tulevikus peaks programm olema ette nähtud ainult tsiviileesmärkideks äh, Äh, horisont Euroopa ongi mõeldud äh, tsiviiltegevuseks, mitte sõjaliseks äh, arenguks ja see jääb nii. mis puudutab väärtusi, siis see on väga oluline Euroopa tuleviku seisukohast. ükskõik, kes osaleb nendes programmides, neil peavad olema samad väärtused nagu meil, mis puudutab näiteks inimõigusi, põhi õiguste hartat ja nii edasi, kõik see on väga oluline mitte ainult teaduses, vaid kõiges muus, mida me teeme. kui äh, me ei kanna hoolt selle eest, et neid väärtusi äh, austatakse, siis me ei tee oma tööd nagu kord ja kohus. aitäh küsimuse eest teile! suur tänu, lugupeetud esimees, äh, suur tänu, meie tõlgid said hakkama suurepäraselt, kinnitab esimees. ja võib-olla teie ise isegi sujuvamalt räägite portugali keelt kui inglise keelt, ehkki see tundub võimatu, aga kujutagem siiski ette, et ehk see nii on. kallid sõbrad, meie avapaneel äh, ning järgmised kaks arutelupaneeli on suurepäraselt omavahel seotud ja neid sidemeid võib teile kõige paremini väljendada. Paul Rüübich, kes on äh, väga kogenud parlamendiliige mitte ainult ITRE komisjonis, vaid ka STOA peres. ta on äh, meie esimene aseesimees. palun, Paul. Thank you so much uh,, Jesse uh,. I think it's wonderful to aitäh, Jerzy, ma arvan, et on suurepärane olla siin parlamendis. I know, but uh, I think from Japan ma tean jah, aga jaapani keelest inglise keelde on lihtsam ja inglise keelest jaapani keelde ka. ma olen nii uhke, sest STS Foorumiga kontaktid on väga tähtsad ähm, maailma finants- ja majandusfoorumina. tõesti, STS Foorum äh, on juhtiv ja on väga hea, et äh, meil on suhted Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga meie jaoks on väga tähtis teenida kodanike huve ja sellepärast see sada miljardit, millest me praegu räägime, sellest ei piisa selleks, et äh, rahastada teadustööd ja innovatsiooni Euroopa tasandil. me peame rääkima ka kultuurivaldkon- äh,, ka põllumajanduse valdkonnas, sellepärast et ka siin on meil vaja uusi eesmärke, uusi programme, uut tehnoloogiat ja ma teeksin ettepaneku, et me keskendume jätkusuutliku arengu eesmärgile number kaks, toidu äh, järjekindlus ku, kuus, puhas reovesi, puhas äh, joogivesi ja seitse samamoodi, mis on kooskõlas meie eesmärkidega, me peame selgeks tegema, et peame midagi ette võtma noorte talunikega, peame midagi ette võtma arengupoliitikaga, eriti just Aafrikas, kus meil tuleb hoolitseda selle eest, et inimesed saaksid ise oma toidu teenitud ja seda kõige kaasaegsema tehnoloogiaga. nüüd ühtekuulus, jah, me räägime siin isesõitvatest autodest, aga veelgi tähtsam on vaja vaadata taristut, kuidas me saaksime kõik need erinevad osapooled äh, äh, kaasata äh, taristusse, nii et meie piirkonnad, linnapead peaksid olema huvitatud sellest, et nad kasutavad kõige kaasaegsemat tehnoloogiat mis on loodud mitte ainult Euroopat, vaid kogu maailmas. me teame, et meil on Jaapaniga kaubandusleping ja Jaapan võiks väga palju kaupu ja teenuseid eksportida Euroopa Liitu. me saame aidata Jaapanit, meil on võimalik luua tõesti ka arenguvaldkonnas olla üleilmselt edukad. STS Foorum STOA Euroopa Parlament, Jiri, sina ITRE komisjoni juhina saad näidata, et me läheme järjekindlalt selles suunas ja palun äh, kasutage ka sotsiaalvõrgustikke ja öelge, et teadus ja tehnoloogia ning innovatsioon peavad olema Euroopa ja üleilmse liikumise kõige tähtsamaks privileegiks. Let me, let me say thank you to all your uh,, you uh, speakers. suur tänu kõigile meie avasessiooni kõnelejatele ja nüüd teeme väikese pausi, et meie esimese paneeli kõnelejad saaksid siia poodiumile tulla proua Russo, härra McKinnel, härra Tšubatši ja härra Irino ning peamise moderaatori ja paluksin siia professor Borgignoni, kes on Euroopa Teadusuuringute Nõukogu president. ja nüüd vahetame poodiumil viibijad, viibijad välja. aitäh teile! Ladies and gentlemen, it's my duty to introduce the second session. lugupeetud daamid ja härrad, minu kohustuseks on avada meie järgmine aruteluvoor, mis on pühendatud, nagu te teate, suurtele väljakutsetele, millega inimkond silmitsi seisab. horisont Euroopa koostöö, avatud Euroopa maailmas ja see STS Foorum meil on siin terve rida esinejaid, kõigepealt on meie ees proua Kristiina Russo. proua Kristiina Russo töötab äh, teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadis äh, Euroopa Komisjonis, äh, ta on rahvusvahelise koostöö direktor ning vastutab teadusuuringute koostöö eest rahvusvaheliste partneritega, et tugevdada Euroopa Liidu teadusuuringute tipptaseme saavutamise protsessi, palun, suur tänu! professor Bourguignon äh, ja tere õhtust kõigile. mul on väga raske siin sõna võtta pärast äh, nii äh, jõulist volinik Madashi sõnavõttu ning sellele järgnenud arutelu. nii et ma arvan, et aja huvides, kuna me oleme päevakavast pisut maha jäänud, teen tõesti väga lühidalt ning ähm, mainiksin ainult mõningaid olulisemaid asjaolusid, et seda aruteluvooru sisse juhatada. meie teemaks täna on äh, koostöö, äh, millega äh, ja avatud koostöö teadusuuringute valdkonnas üheksanda raamprogrammi Horisont Euroopa kaudu. Horisont Euroopa on selle nimi seda mainisime ka äh, mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus, selle eesmärgiks on astuda vastu, aidata astuda vastu inimkonna suurtele väljakutsetele tänases maailmas, oleme töötanud väga palju selle kallal, et seda Horisont äh, Euroopat välja töötada, oleme pidanud äh, aru sidusrühmadega, teadlastega liikmesriikide tasandil, rahvusvahelisel tasandil ning oleme võtnud ühendust ka kodanikega meie, koos meie teadlastega, et mõista, millised need väljakutsed, millised need äh, raskused on, mida me peame ühiselt ületama läbi oma teadusuuringute programmi Horisont Euroopa. niisiis viisime läbi laiapõhjalise konsulteerimise ning äh, ma ei hakka üksikasjadest täna rääkima Horisont Euroopa võetakse ametlikult vastu seitsmendal juunil, aga seda tutvustati juba siis, kui mitmeaastase äh, finantsraamistiku plaan vastu võeti, äh, siis äh, te teate, et Horisont Euroopal on kolm sammast. üks neist, millele tahaksin täna keskenduda, on ülemaailmse väljakutse sammas ja siis on meil ka üle, ülemaailmse väljakutse peab samas ongi mõeldud nende suurte väljakutsetega toimetulekuks, mil, mis meie ees seisavad meie kodanike ja teadlaste arvates. ja meie tegevuse eesmärgiks on saavutada säästliku arengu eesmärgid, seal on ähm, tervishoid, toit, Äh, ning äh, loodusvarad, vastupidavus, julgeolek, kliima, energia, liikuvus, süsiniku vähene ning äh, kliima suhtes vastupidav ühiskond, tööstuse võimekus, teaduse või- ja, ja üleminek meie majanduses ning meie ühiskonnas. see on oluline, seda peame koos töös teadlastega tegema ja paar sõna ka meie strateegilise koostöö kohta Jaapaniga, kuivõrd oleme täna siin äh, sellisel üritusel, kus on kohal STS Foorumi esindajad. Jaapan on Euroopa Liidu jaoks oluline partner teadusvaldkonna ning innovatsiooni koostöös. me seisame silmitsi samasuguste väljakutsetega, Euroopa Liit ja Jaapan vananev rahvastik, energiajulgeolek, toorainetele juurdepääs, meie kodanike heaolu tõstmine, kõik need on meile ühiseks väljakutseks ja meil on ühine lähenemisviis meie tähtsamatele eesmärkidele. meil on korrapärane poliitiline dialoog Euroopa Liidu ja Jaapani vahel ning meil on ka ühine Euroopa Liidu Jaapani juhtkomitee, äh, kus eelmisel aastal tulime kokku ja leppisime kokku, millised on meie ühis huvivaldkonnad, teadusuuringud, energia, kliima te- ja keskkonnauuringud ning automaatsõidukid. Need on olulised valdkonnad, milles Euroopa Liit, Jaapan teevad koostööd ning teadlased ka teistest maailma osadest võivad koostööd teha meiega selleks, et nende meile püstitatud ülesannetega, inimkonna ülesannetega toime tulla. aitäh! järgmisena saab sõna härra Yasukatsu Irino, kes on äh, Jetro äh, täitevjuht kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrist, enne seda oli ta äh, asedirektor kaubanduspoliitika valdkonnas, majanduse, kaubanduse ja tööstuse ministeeriumis MET-is, tal on ju juurakraad ja on töötanud ka Ühendkuningriigis äh, sealse saatkonna nõunikuna ning on töötanud ka Aasias, Oseaanias ja mujal ministeeriumi ridades. suur tänu! suur tänu äh, selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja minu tutvustamise eest. minu nimi on Yasukasu Irinja, olen Jetro täitevjuht ja mul on suur au tänasel üritusel sõna saada. JETRO on kaubandusorganisatsioon Jaapani valitsuse poolt oleme me saanud ülesanne kahepoolset kaubavahetust edendada Jaapani ning ülejäänud maailma vahel. meil on ülemaailmne äh, võrgustik, kus on seitsekümmend neli piirkondlikku kontorit äh, ja äh, nelikümmend kontorit on meil kolmeteistkümnes Euroopa Liidus. Jetro äh, Brüsseli personal osaleb ka tänasel üritusel. meil on väga laiaulatuslik võrgustik ning oleme aidanud selle võrgustikuga kaasa STS Foorumi arendamisele üle kogu maailma. kaubandus ning investeerimise edenda-, investeerimist edendava organisatsiooniga äh, loodame me, et meil õnnestub tulevikus kaubavahetust ning investeeringuid äh, ülemaailmselt edendada. olen Jaapani äh, kaubanduse ning investeerimisorganisatsiooni esindaja, seetõttu sooviksin rääkida kahest järgnevast teemast, mis on seotud meie tegevusega. Äh, ma tahaksin rääkida meie ühistest väljakutsetest. Jetro on osalenud rahvusvahelistel kaubandusmessidel mis on seotud neljanda tööstusrevolutsiooniga. Cetrol on oma toetusprogramm idufirmadele. minul oleks äh, suur rõõm, kui äh, ka tulevastes aruteludes keskendutaks nendele teemadele, meie kaubavahetuse ning tööstuse struktuur on äh, väga palju muutunud neljanda tööstusrevolutsiooni tõttu ning seda trendi ei saa ilma innovatsioonita selgitada. neljas tööstusrevolutsioon lõi hoopis uue ärimudeli, hoopis uue ärimaailma, nagu näiteks asjade internet, jagamismajandus, tehisintelli- äh,, intelligents ja äh, robootika, kõik on uued asjad traditsioonilises ärimaailmas. ja meie organisatsioonid peavad nende trendidega sammu pidama. meie oleme pingutanud selleks, et korraldada äh, näitusi ning äh, kaubandusmesse ning äh, oleme aidanud ka idufirmasid edendades tutvustas Jaapani kaubandust väljaspool. idufirmad toovad ühiskonda uuendust, luues uusi tooteid, uusi teenuseid, tehes seda väga kiiresti. kui ma, kui me nüüd vaatame, seda võib täheldada nii, Äh, kod-, siseturgudel kui äh, välisturgudel. oleme osalenud äh, rahvusvahelistel kaubandusmessidel, muuhulgas ka automatiseerimise, telekommunikatsiooni, tehnoloogia valdkonnas. Hannoveris, Saksamaal kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta märtsis Jetro esindas seal Jaapanit Jaapani sõnumiks oli, et digitaliseerimise uus laine toimib rööbiti uue tehnoloogia arenguga ja meie jaoks on oluline, et sotsiaalsete teemadega nagu näiteks energia ja keskkonnaga seotud väljakutsed ning vananem ühiskond tegeletakse seda arengut kasutades. Cetro jätkab oma tegevust selleks, et aidata kaasa uue tehnoloogia arendamisele just nimelt selliste sotsiaalsete probleemide lahendamise hüvanguks. Cetro on innovatsioonile palju rõhku pannud, väga oluline on laboratooriumite ning ettevõtete vahelised lõhed ületada ja mitte ainult suurettevõtete, vaid ka idufirmade vahel, et äh, innovatsiooni ning äh, kasvu äh, ökosüsteem sellest kasu ammutaks. üks näide innovatsiooniga seoses, JETRO innovatsiooniprogramm CHIP on eriprogramm meie idufirmadele, Jaapani idufirmad, kes tahavad välismaal äri teha, saavad toetust, juhatust et äh, oma tegevust üle maailma arendada. Nad äh, sealhulgas Hiinas ja Räniorus Ameerika Ühendriikides ja meie tahame oma innovatsiooni äh, arendada kaubavahetuse ning innovatsiooni kaudu ning esimest korda oleme me Tšipi kaudu ka Euroopasse suunanud Jaapani idufirmasid. Jaapani valitsus samuti aitab idufirmasid Jetro äh, on valitsuse tegevusele kaasa aidanud osaledes tehnoloogiamessis ja Prantsusmaal järgmisel nädalal. nelja aasta pärast on veel plaanis üks idufirmade üritus maailma kaubandusmess liikuvuse maailmas ja ka äh, mess Hispaanias järgmisel aastal. me tahame toetada idufirmasid ka auto tootmise valdkonnas, innovatsioon aitab väga palju kaasa erinevate probleemide lahendamisele tööstuse valdkonnas ja seetõttu Euroopa ning äh, Jaapani äh, idufirmade roll on tähtsam kui kunagi varem. Cetro on valmis toetama selliseid projekte, mis pakuvad ärivõimalusi ettevõtetele, kes selles vallas tööd teevad. meil on uus äh, idufirmade tugiprogramm ning loodame jätkata Cetros teaduse ning tehnoloogia toetamist STS Foorumi kaudu, olles ühenduslüliks äh, poliitikute, akadeemilise maailma ning äh, ettevõtluse vahel. loodetavasti see koostöö on katalüsaatoriks äh, tulevasele koostöö. suur tänu teile tähelepanu eest! Thank you, Mr. Reino no,. Äh, suur tänu. Läheme edasi. järgmisena saab sõna härra Rojachi Tšubatši, kes on rahvus, riikliku äh, arenenud tööstusteaduse äh, ning tehnoloogia instituudi president. ma palun, kui teil oleks vähegi võimalik, ma loodan, et ma ei solva teid ma ei loe praegu teie kõiki ametinimetusi aja kokku kokkuhoiu huvides ette. suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu eest. ma tahaksin äh, täna rääkida Jaapani olukorrast ning äh, tegevusest äh, kliima ning energia valdkonnas. pärast tööstusrevolutsiooni teadus ning tehnoloogia on arenenud ja majandus on muutunud, kasutatud on väga palju loodusressursse ja kapitali. aga see areng on tekitanud mitmeid probleeme, nagu näiteks keskkonnahäireid ning äh, energia ning ressursside vähesus. me kõik teame, et ülemaailmne kliimamuutus on probleem, millele tuleb leida lahendus. rahvusvahelised pingutused äh, püüdlevad selle poole, et kasvuhoonegaaside heitmeid vähendada lähtuvalt Kyoto protokollist. Jaapani valitsus on välja töötanud oma poliitilise tegevuskava ja meie prioriteedid on äh, kolm äh, E-d ja üks S, energia, äh, ähm, julgeolek, keskkond, turvalisus ja majandus. ja me otsustasime et, et kakskümmend kuus protsenti meie CO2 heitmetest tuleb kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks kärpida. me tahame kasutada rohkem taastuvenergiat, aga Jaapan Eh, Jaapani elektri eh, tootmine on selline, et ainult viisteist protsenti vastab meie nõuetele ja meie oleme teinud oma uue ettepaneku saavutada kakskümmend neli protsenti eh, kahe tuhande kolmekümnendal aastal taastuva energia valdkonnas on aga meil endiselt tõsiseid takistusi. taastuvenergia alghind on kallis ja see on samas säästlik energiavarustus ning me peame mõtlema, kuidas äh, olemasoleva äh, jaotusvõrguga seda taastuvenergiat äh, siduda. me oleme saareriik ja energia ülekandmine naaberriikidest on majanduslikult äh, keeruline, seetõttu me peame mõtlema, kuidas taastuvenergiat luua, paljud looduskatastroofid äh, on äh, tekitanud aga mitmeid turvaprobleeme meie jõujaamadele. mida sellises olukorras teha? kuidas sellisest probleemist välja tulla? kõik need väljakutsed ei leia lahendust ühe ettevõtte abil erasektor ning avalik sektor peavad tegema ulatuslikku koostööd. nagu äh, ütles äh, minu kolleeg avasessiooni käigus, äh, meie pingutame selle nimel, et meil oleks säästlik ühiskond, kus tehnoloogia ja, ja teadusuuringud käiksid käsikäes. me oleme teadusuuringute ja arengutegevusega tegelenud juba mõnda aega pärast suurt maavärinat ja pärast tuumakatastroofi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oleme loonud Fukushima taastuvenergia instituudi äh, FRIA, kus me keskendume äh, kolmele väljakutsele energia loomine, äh, energia ülekandmine ja transport ning energia kokkuhoid energia tootmise valdkonnas viime läbi äh, fotovoltaanilise äh, äh, ja tuuleenergia uuringuid. näiteks töötame välja päikesepaneele, mis on tõhusamat kolmkümmend, meie tõus on suurem kui kolmkümmend protsenti ja äh, tuuleenergia valdkonnas üritame äh, arendada äh, tuuleenergia kasutamist tõhusamaks, kasutades erinevaid tuulesensoreid. meil on ka riiklikke programme vesiniku valdkonnas. mis puudutab vesinikku, siis vesiniku valdkonnas Äh, oleme ühendanud neid erinevate teiste kandvate ainetega, äh, millel on oma äh, eelised ja puudused, me viime läbi uuringud selles valdkonnas ning vaatame, kuidas kõige paremal võimalikul moel seda kõike praktikas rakendada. teeme koostööd ka ühe allhankeettevõttega Jaapanis selleks, et töötada välja hoonete energiajuhtimise süsteem, kus kasutatakse taastuvenergiat. selles süsteemis üritame me Äh, energiat ning äh, kütuse tootmist äh, kütteelementide kaudu ühendada. lisaks sellele on meil vaja tagada stabiilsed ühenduslülid olemasoleva jaotusvõrgustikuga. me töötame kaasaegseid äh, ühendusi ja me tahaksime, et meie saaksime äh, taastuvenergia uuringute keskuseks, kutsume teadlasi enda juurde üle kogu maailma, Euroopa Liit valmistab praegu ette Horisont Euroopa programmi ning usume, et taastuvenergia edendamine on üks tähtsaid teemasid, peamisi teemasid selles valdkonnas. mina olen aidanud kaasa teadus, teadusuuringutele äh, koos Frankfurdi äh, ülikooliga, Euroopa Komisjoni äh, ühisteadusuuringute keskusega Hollandi vastavate asutustega olen koostööd teinud kaastuvkütuse valdkonnas ning tahaksin kasutada tänastki üritust ära selleks, et ühiselt võidelda kliimamuutuse vastu, aitäh! suur tänu, väga huvitav ettekanne. ja nüüd viimane kõneleja selles teises paneeldiskussioonis, kelleks on eh, Henry McKinnell, kes esindab Moody's Corporationit USA-st. aitäh, esimees, aitäh kõigile täna siia tulemast mulle meeldib rohkem osaleda aruteludes ja vastata küsimustele, kui pidada kõnesid. kuid üks küsimus, mille tuleks esitada, on see, et mida Moody'se juht teab üleilmsest terviseolukorrast? vastus sellele küsimusele on järgmine, te peate tõesti aru saama, et kahekümne nelja aastaselt tegin doktorikraadi Stanfordi ülikoolis, muide sisse saada polnud üldse raske, isegi toona ja mina mina olin ainuke, kes mereväest kandideeris ja mind võeti vastu. kahekümne nelja aastaselt ma siis otsustasin, et selle asemel, et teha akadeemilist karjääri, oleks parem koguda kogemusi ettevõtluses ma ühinesin äh, Pfizeriga Jaapanis, olin seal kaks aastat, kolmkümmend kuus aastat äh, hiljem läksin seal pensionile kui ettevõtte juht ja tegemist oli tõesti maailma kõige suurema farmaatsiakontserniga, mis tegeleb ka teadustööga. mul on neli last, kes kõik on sündinud erinevates riikides nii et olen professionaalselt tegelenud meditsiiniga, aga ka isiklikult olen erinevate tervisesüsteemidega maailmas kokku puutunud. ja minu käest on küsitud, mida ma arvan erinevatest tervisesüsteemidest kogu maailmas. ma olen selle peale väga palju mõelnud, aga ma ei ole leidnud paremat vastust kui see, mida ütles Mahatma Gandhi, kui ta esimest korda käis Londonis Briti ajakirjandus oli tõesti sellest ainulaadsest mehest vaimustusest, kes võitles vägivallatute reformide eest Indias. ja kui ta siis autost välja astus, väga palju fotograafe ümbritses teda ja keegi küsis ta käest, mida te arvate läänemaailma tsivilisatsioonist? ja Mahatma mõtles sekundi ja ütles et ma arvan, et see oleks päris hea mõte. nii et minu kogemus selle küsimusega, et mida ma arvan tervisesüsteemidest, et see oleks tõesti väga hea süsteem ja mõte ma arvan, et mitte ükski riik ei ole tegelikult oma tervishoiusüsteemiga rahul, isegi kui on väga palju erinevaid mudeleid, mida maailmas kasutatakse. ja rahulolematus on tavaliselt kahepoolne, ühelt poolt äh, kuidas saab kasutada teenuseid ja teiselt poolt, palju see maksma läheb ja tervishoiuteenuste kasutamise probleemid tulevad kõige paremini välja Aafrikas, just Sahara tagustes riikides. olen reisinud nii eraviisiliselt kui ka äri eesmärkidel. olin ka George W Bushi nõunik terviseküsimustes ja me oleme kõik nõus, et kõik, kellel on vaja tervishoiuteenuseid, peaks neid ka saama ja maailm peab leidma lahendused nakkushaigustele Aafrikas ma teadsin ka, et terviseabi äh, ei ole nagu toiduabi, mille lihtsalt paned veoautole, viid kohale. sul on vaja inimesi, kes on võimelised diagnoosima haiguseid ja neid siis ravima. ükskõik, kas räägime tuberkuloosist, AIDSist või ka teistest haigustest, nii et äh, selle asemel, et käia konverentsidel, ma pigem tegutsesin, mul oli paar äh, Äh, sõpra, kes olid äh, nakkushaiguste spetsialistid, me lõime Nakkushaiguste Instituut, instituudi McCurry ülikooliga koostöös, sest me tahtsime et tõesti, et seda koha peal juhitaks ja et see oleks osa kogukonnast. me arvasime, et me koolitame sadu, kes saaksid siis koolitada tuhandeid, kes siis saaksid aidata miljoneid meil on kaks tuhat inimest nüüd tööl, kümme aastat oleme tegelenud. algselt pidi olema see mittetulundusühing. nüüd, nüüd me oleme mittetulundusühing, meil on kaasatud mitmed riigid, näiteks Austraalia ja Poola. ja seal on sadu tuhandeid siis koolitatud, kes nüüd ravivad miljoneid, nii et selle loo mõte on see, et äh, tõesti on võimalused, suured võimalused tervishoiusüsteemidel nii teenuste pakkumisel kui ka selle maksumuse puhul. aga me ei peaks ainult rääkima, me peame midagi tegema. mul oli vahendeid, mul oli võimekust ja kogu selle projekti üks huvitav äh, tagajärg nüüd, kui minna seda Nakkushaiguste Instituuti vaatama, siis nad väga uhkelt teile esitlevad äh, seda, kuidas selle keskuse administreerimine ja käib. ja selle keskuse nimi on MKC, ma kunagi olin lihtsalt inimene, nüüd ma olen ülesehitaja. aitäh selle väga huvitava kokkuvõtte eest ja et kutsusite üles minema sõnadelt tegudele. me oleme ajast maas, aga meil on võimalus küsimusi esitada. Te teate, et tegemist on Euroopa-Jaapani ühisettevõttega ja jaapanlaste jaoks Tule, on väga tähtis ajast kinni pidada, nii et me peame õigel ajal lõpetama. kas on küsimusi? No question. So I thank you very much. ei ole küsimusi, siis aitäh kõigile kõnelejatele ja nüüd läheme järgmise paneeldiskussiooni juurde, kolmanda osa juurde, kutsun nüüd siia ma ja juhin ka kolmandat osa ja kutsuksin siia nüüd meie uued kõnelejad, kelleks on Judy Maxton, moto-,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 siis ma kohe teeksin sissejuhatavad sõnad, isegi kui inimesed alles tulevad siia diskus-, äh, diskussiooni poodiumile. me nüüd äh, räägime äh, uudishimust toetatud teadusest ja ma tahaksin teha kohe kolm punkti. teadustöö on tõesti ökosüsteem, mis põhineb toetusel ja seda toetust tuleb anda erinevatel viisidel. üks võimalus on see Euroopa Teadusnõukogu, mis pakub siis teadlastele lepinguid teatud projektide läbiviimiseks, aga on ka teisi võimalusi. on näiteks toetavad teadusvõrgustikud ja võrgustikud on väga tähtsad just rahvusvahelises koostöös, sest äh, nad väga, keskenduvad väga spetsiifilistele küsimustele. peale selle on väga tähtis toetus ka laboratooriumitele selleks, et nad saaks oma tööd teha ja tuleb arvestada, et teadlased on inimesed, nad ei ole institutsioonid ja on väga tähtis, et nendele inimestele antakse ka siis ametikohad ja karjäärivõimalus et me peaksime arvestama äh, tõesti teaduse ökosüsteemiga ja teiseks äh, teadus, äh, mis põhineb uudishimul, see peaks meenutama inimestele, et on erinevad teadusprogrammid, mida on võimalik läbi viia ja Jaapan tõi suurepärase näite selle kohta, kuidas on võimalik siis teadustehnoloogia ja innovatsiooni äh, tööd korraldada, neil on seal oma instituut, aga isegi kui sa identifitseerid probleemid, on tõesti võimalik kasutada altpoolt ülespoole lähenemist selleks, et tegeleda nende probleemidega ja loota siis teadlaste enda algatusvõimele, kui on need erinevad prioriteedid identifitseeritud. ja lõpetuseks, aga see pole vähem tähtis, kuidas ühendada nüüd äh, see uudishimul põhinev äh, teadus ka mõjuga ja volinik Mõõdas ütles, et see mõju on uue raamprogrammi puhul kõige tähtsam. isegi kui mõju ei ole projektide väljavalimisel kriteeriumiks, tuleb alati pöörata tähelepanu mõjule ja teadlaste jaoks on väga tähtis maksimeerida just mõju. Nad võivad seda teha omal algatusel, aga on ka teisi stimuleerimisvõimalusi. teaduse ja innovatsiooni kokkupanek ongi tegelikult äh, mõjuga ümberkäimine ja nüüd ma annaksingi sõna Vernesa Smoltšitšile, kes on Euroopa Teadusnõukogu Äh, grandi saanud ja ta töötab Zagrebi ülikoolis, palun. aitäh! suur tänu! ma äh, alustaksin sellega, et tänaksin teid selle võimaluse eest tutvustada oma äh, teadusuuringute programmi, mõnda aega olen valmistanud ette ka mõned slaidid, mis aitavad äh, mul teile seda teemat tutvustada mina olen saanud äh, teadusuuringute stipendiumi, mis on seotud projektiga, äh, astrofüüsika projektiga, äh, mida ma viin ellu Saagrebi ülikoolis. tegemist oli ühe esimese sellesarnase pro projektiga, esimese sellisega äh, Horvaatias, mida nüüd on seal tänaseks juba viis. kõigepealt minu, paar sõna minust endast Äh, me oleme palju kuulnud siin täna avatusest, nii et minu taust on selles valdkonnas väga äh, huvitav. minu akadeemiline taust on väga rahvusvaheline, seda oli edukaks akadeemiliseks karjääriks vaja, sellepärast et äh, teadmiste ülekanne toimib kõige paremini avatud rahvusvahelises keskkonnas. oma magistriõppes olin Zagrebi ülikoolis, nüüd olen praegu assotsieerunud professor, oma doktorikraadi tegin Saksamaal Max Plancki instituudis, ühes neist Saksamaal. pärast seda oli mul mitmesuguseid teadurid ja stipendiumeid äh, sti, äh, Ameerika Ühendriikides ja Euroopas äh,, olen ka Austraalias teadurina töötanud äh, ning äh, olen päris palju reisinud, seega kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal pärast seda, kui äh, olin veetnud üle kümne aasta Kreekas, äh, Horvaatiast väljaspool, pöördusin tagasi Horvaatiasse. ja äh, ma olen tegelenud väga palju astrofüüsilise seire teemaga ja mis tähendab seda, et me kasutame parimaid teleskoope kogu maailmas selleks, et teostada seiret taeva üle tehnoloogia on tänaseks nii edasi arenenud, et äh, me kogume väga palju andmeid, neid andmeid tuleb töötleda, põhimõtteliselt tegemist suurandmepõhise teadusega ja me kasutame siis maailma parimaid teleskoope äh, ilmaruumi jälgimiseks ja selleks on vaja tea, äh, sellisteks teadusuuringuteks on vaja suuri rahvusvahelisi teadusuuringute meeskondi, et äh, neid äh, suurandmeid töödelda. minu meeskonnad on tavaliselt saja kuni kahesajalised meeskonnad ja liikmed pärinevad erinevatest maailma riikidest. iseäranis see ERC projekt, mida juhin mina, on seotud teatavate galaktika arenguprotsesside äh, jälgimisega. meie vaatluskosmoloogias tunneme galaktika muutumise vastu väga palju huvi ja seal on väga palju äh, tundmatuid praegusel hetkel. meie eesmärgiks on tutvuda teatavate ka galaktikate kasvuelementidega kosmilise aja jooksul ehk siis universumi sünnist tänaseni. selle protsessi ajakava on iseäranis oluline, sellepärast et meie teadus ja tehnoloogia areneb, viimase aastakümne jooksul on see areng olnud peadpööritav ning sel ajal, kui mina sain ERC stipendiumi, siis äh, võimaldas äh, vahendite areng meil tõesti äh, väga, väga suure hüppe teha edasi varasematest teadusuuringutest. seda illustreerib see joonis ka väga hästi. see näitab äh, kahte peamist parameetrit minu teadusuuringute valdkonnas. uurisime siis äh, ilmaruumi ja tegime seda teleskoobiga teatavas sügavuseni. mida sügavamalt äh, nii me saame ilmaruumi tungida teleskoobiga, seda parem. seda näete siin telegrammis siis üles-alla. mida sügavamale me jõuame, seda parem. ja teine parameeter, mida siin kasutatakse, on ulatus, mida laiem ulatus, seda parem, siin diagrammil näete vasakult paremale äh, telge, äh, mida rohkem saavutatakse siin, seda parem. ja hallid sümbolid, mida siin näete põhimõtteliselt, on äh, see, mida varasemate uurimistega saavutati, need täidavad äh, vasakpoolse ülemise osa sellest diagrammist. ja nüüd, kus tehnoloogia on arenenud, meie instrumendid on võimekamad ning tulevikus arenevad veelgi, võib eeldada, et nüüd pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat täidame me selle äh, ruumi, äh, mis on praegu tühi selle graafi parempoolses alumises osas. juba praegu on näha, et asjad on Äh, arenenud ning äh, me oleme saanud tõesti palju äh, ära teha, ühendada vanaseid teadusuuringute tulemusi ja valmistada ette uusi teadusuuringuid, mida hakatakse tulevikus edasi arendama. ja minu projekt on jagatud kolmeks osaks, esimesed kaks osa uurivad teatavaid aspekte Äh, galaksiat, äh, galaktikate kasvus äh, ja nende peamisi elemente ja kolmas osa on kõige selle seondamine tuleviku arenguga, aga astrofüüsikast ma rohkem ei räägiks, ma räägiksin natukene sellest, mida see stipendium on mul võimaldanud Horvaatias teha. see teadusuuringute stipendium andis mulle võimaluse luua ühe esimese rahvusvahelise teadusuuringute meeskonna äh, Horvaatias, mis äh, teeb konkurentsivõimelist kõrgetasemelist teadust. siin näete meie meeskonda, siin on kolm äh, doktoriõpilast ning doktorijärgsete õpingutega, teadusuuringutega tegelevaid teadlasi on ka kolm, need, nemad on rahvusvahelised doktori doktorandi taga on äh, Horvaatiast. esimene teadlane aga on pärit Soomest, äh, tema on nüüd pöördunud tagasi Soome pärast äh, kolme aastat meie projekti pärast. teiseks doktorikraadiga teadlaseks oli Austraalia teadlane, kes nüüd, kelle leping lõppes paar nädalat tagasi ja kes kolib nüüd Lõuna-Aafrikasse, et viia ellu äh, seal stipend-, teadurina ähm, sõltumatuid uuringuid ja siis äh, üks äh, Marie Curie stipendiumiga teadlane kolib nüüd sügisel Pariisi oma teadusuuringuid jätkama. see oli suurepärane võimalus luua viljakas noor teadusuurijate meeskond Horvaatias ja ühele asjale tahaksin veel tähelepanu juhtida. ERC stipendium võimaldas meil ka rahvusvahelisi sidemeid luua, kasutasime päris palju rahastamisvahenditest selleks, et meie partneritega erinevates Euroopa riikides, Austraalias ning Ameerika Ühendriikides ja Tšiilis ühenduses olla. meie projekti tulemused on järgmised, oleme avaldanud nelikümmend 40 Äh, refereeritud äh, ülevaadatud trükist ja äh, viisteist juht, nendest olid meie meeskonna juhitud trükised ja kõik on saanud oma teaduskraadi, teaduskarjääri jätkata ja üks kõige esimene meie doktorantidest töötab nüüd doktorijärgsete uuringute äh, Äh, raames Max Plancki ülikoolis Saksamaal ja see stipendium oli ka väga populaarne ajakirjanike seas, väga palju räägiti meie meeskonnast, meie rahvusvahelisest koostööst, äh, sellest stipendiumist üldse viimase viie aasta jooksul me, meist räägiti äh, televisioonis trükiajakirjanduses, raadios, väga, väga suur oli meediakajastus. ja see võimaldas meil avalikkusega rohkem rääkida teadusest, seegi on minu meelest väga oluline, aitäh! Thank you very much, doktor Smoltšitš! aitäh! ja järgmisena saab sõna Ismail Seraglin, kes on olnud Aleksandria raamatukogu äh, aset, asutav direktor Egiptuses. Teil on sõna. aitäh! no teema on uudishimul põhinev teadustöö ja ma olen suure osa oma elust veetnud Maailmapangas ning suur osa sellest, äh, millest me inimestele rääkisime, puudutas enamasti seda, et kas peaks investeerima sellesse, et laboris eksisteerivad lahendused tuua inimesteni või parem oleks investeerida laboritesse endisse. sest just see teine osa on midagi sellist, mis vajab samuti toetust ja novaatorlikkust. aga ma leian, et viga oleks see, kui Euroopa Liidu suuruse ja tähtsusega äh, organisatsioonid ei pööraks tähelepanu uudishimul põhinevale teadustööle, sest ähm, tegelikult tehnoloogia on ju nõnda kujunenud ja teiseks me ei tea, kuhu selline lähenemine meid viiks, sest äh, rakenduslik teadustöö vaatab või vaatleb seda, mis on juba teadaolevaga, uudishimul põhinev teadus kompab teadmatust. nüüd see ei tähenda, et see kogu maailma muudaks, aga väga põgusalt selle ajaloost sada aastat tagasi kahekümne kuue aastane doktorikraadita tundmatu isik, kes ei töötanud ülikoolis, härra Albert Einstein tuhat üheksasada viis aastal avaldas viis artiklit, mis muutsid kogu maailma ja ta oli lihtsalt patendiametnik Bernis tol ajal. pärast seda teisedki inimesed, nagu näiteks suur teadlane Niels Bohr, hakkas ähm, panustama palju aega aatomistruktuuri äh, mõistmisele ja sündis ka kvantfüüsika ehkki peavooluteadusele eh, kvantfüüsika ei meeldinud, aga sellegipoolest eh, jah, küsiti, et eh, kuidas selline asi küll saab kasulik olla, aga tegelikult me ei suudaks kujutada ette midagi, Äh, eelmise sajandi teise poole kontekstis, mõelge kommunikatsioonile, mobiiltelefonidele, äh, arvutitele, see kõik on seotud nende kvantmõjudega, ehk siis kui inimesed oleks öelnud, et ärge raisake aega äh, uudishimul põhinevale teadustööle, siis ei oleks olnud neid arenguid, mis olid eelmise sajandi teisel poolel ehk siis väga mõistlik on, et Euroopa Liit ja teisedki panustavad uudishimul põhinevasse teadustöösse. see on meie kõigi jaoks oluline ning ühtlasi on ka oluline äh, meeles pidada seda ja tunnustada ka seda, et sada miljardit vähemalt panustatakse Euroopas sellesse, aga ma pakun välja, et et ei keskendutaks ainult avatud teadusele, üleilmsele teadusele, vaid tuleks ka mõelda sellele, kuidas erinevad teadusharud omavahel saaksid lõikuda. bioinfo nanotehnoloogia on üks suur valdkond, kus erinevad valdkonnad kokku tulevad kuidas andmed ja DNA näiteks suhestuvad ja BINT aitab leida äh, uusi lahendusi, uut teavet. nüüd teine asi, millele Euroopa Liit võiks mõelda, on paljudistsiplinaarsus, sellepärast et seda on ilmselgelt tarvis näiteks äh, keskkonnaküsimuste puhul või ka sotsiaalküsimuste puhul ning eriti tuleks keskenduda ka Aafrikale, mis on minu kolmas soovitus. miks Aafrikale, sellepärast et Aafrikal äh, Aafrikas elab praegu üks koma kaks miljardit inimest ja sajandi lõpuks peaks see arv neljakordistuma. ÜRO eh, hinnang on neli koma neli miljardit, IASA ütleb, et ainult kolmekordistub Aafrika rahvastik, ehk siis kolm koma kuus miljardit ja kujutage ette sellist tohutut rahvastiku kasvu, ehkki teistes piirkondades rahvaarv väheneb Mm, see kõik on oluline, sellepärast et elu Aafrikas äh, saab olema väga raskeks, üheksakümmend kuus protsenti põllumajandusest sõltub vihmast, kliimamuutused tähendavad seda, et vihma regulaarsusest ei saa rääkida ja toiduga varustatus on tõsine probleem, eriti uute linnade jaoks, mis Aafrikas tekivad, ehk siis küsimus, kas tekivad uued energiaallikad või tekivad nutikad linnad, selle kõige puhul on vaja koostööd. see toobki mind viimase teemani, kuidas seda koostööd teha. varem on sageli mõeldud igasugustele memorandumitele, ministritevahelistele kokkulepetele, mina mõtlen sellele, et Euroopa Liit võiks välja pakkuda teatud probleemsed valdkonnad, mida võiks käsitleda, ja siis, kui need probleemsed valdkonnad, no näiteks on seotud bioloogilise mitmekesisuse taksonoomiale, siis sellise asjaga peab niikuinii keegi tegelema kusagil kohapeal, ei piisa sellest, et keegi on kusagil Soomes laboris näiteks ja analüüsib seda. ehk siis Euroopa professorid, Euroopa teadurid, keda Euroopa rahastab on need, kes peavad leidma endale kaastöötajad konkreetsetes riikides ja nad peavad valima endale parimad kaastöötajad ja just nõnda koostöö arenebki, kui äh, moodustatakse rahvusvahelisi uurimisrühmi, kui teadlased tulevad kokku ja proovivad probleeme lahendada ja see peab nõnda toimuma, selle asemel, et mingid ministeeriumid või muud bürokraatlikud üksused proovivad seda korraldada. ja seda silmas pidades olen ma veendunud, et meil saab olema võimalik täielikult kasutada seda suurepärast võimalust, mida Euroopa Liit pakub mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriikidele, aga kogu maailmale doktor Serageldin, sõna. aitäh, doktor Serageldin ja järgmisena saab sõna doktor Julie Maxton, kes on Ühendkuningriigi Kuningliku Teadusühingu direktor. aitäh äh, teile ja aitäh ka mind siia kutsumast ning aitäh ka Jaapani külalistele, äh, kes on STS äh, Foorumi loonud Kyotos Royal Society on Ühendkuningriigi riiklik teadusakadeemia, see on eksisteerinud üle kolmesaja viiekümne aasta, aga juba algusest peale oli seal olemas ka rahvusvaheline huvi. alguses muidugi seisnes rahvusvaheline töö ekspeditsioonides, sellised inimesed nagu Cook näiteks sõitsid merele, et leida Austraalia, leida Uus-Meremäe, üheksateistkümnendal, kahekümnendal sajandil mindi Arktikasse, Antarktikasse, aga praegu keskendume me oma algsele äh, ülesandele, mis seisneb tipptaseme toetamises teaduses ja eesmärk on meil ka tunnustada parimat teadust, kus iganes seda ka ei tehtaks maailmas. ning seda silmas pidades ma pean ütlema, et meie akadeemia teeb koostööd rohkem kui kuuekümne riigiga maailmas, osa neist on just need riigid, kus tehakse parimat tuhat uudishimul põhinevat teadust, on ka teisi, kus on suurepärane rakendusteadus, muidugi need kaks asja ei välista teineteist. ja siis on sellised riigid, kus äh, teadus on veel alles tekkimas ning seal tegeleme me suuresti võimekuse arendamisega. ning kui ma jätkaks seda, mida ütles Ismail Aafrika kohta, siis me oleme hetkel käivitamas suurt programmi Aafrikas, me oleme Aafrikaga teinud koostööd üle kahekümne aasta, aga nüüd on plaanis suur programm Aafrika teaduse tulevikujuhtide jaoks. kui nüüd rääkida Euroopa Liidust, siis Euroopa Horisont kujutab endast suurepärast võimalust, ma arvan, et eelarveline mastaap on ähm, tõesti imetlusväärne, sada miljardit ning ühtlasi on ka märku antud, et Euroopa vaatab kaugemalegi Euroopast, et tajuda oma kohta üleilmses maailmas ning kui nüüd rääkida Lami raportist, millest enne räägiti, mille kohta öeldakse ka LabFab äpp, selles raportis öeldakse väga huvitavalt, seal öeldakse, et teadusesse ja innovatsiooni investeerimine on järjest olulisem selleks, et luua Euroopa tulevikku kiiresti üleilmastuvas maailmas, kus edu sõltub järjest rohkem teaduse tootmises ja selle muutmises innovatsiooniks. ning eh, seal räägitakse veel edasi, et rahvusvaheline teadusalane koostöö äh, on Euroopa teaduse ja innovatsiooni kaubamärgiks. ehk siis need inimesed, kes moodustavad Euroopa Liidu sisuliselt, mm, kasutavad neid võimalusi ja tõesti, neil on võimalus järgmise Euroopa Horisondi programmi järgi, neil on võimalus olla üleilmses maailmas juhtrollis. sellepärast, et Euroopa Liidu raamprogrammid on juba loomult üleilmsed programmid ning nad pakuvad kestvaid võimalusi teha koostööd riikidega, mis on ka väljaspool Euroopa Liitu, olgu nad siis geograafiliselt lähedal Euroopa Liidule või siis kaugel nagu me teame, siin kohal on täna nii lähedastest kui kaugetest riikidest külalisi. eelarve on igati teretulnud, sellepärast et rahalised vahendid uudishimul põhinevale teadustööle on alati teretulnud. aga käesoleval nädalal avaldas komisjon uue dokumendi, mis puudutas teadust ja innovatsiooni ja Euroopa võimalust kujundada tulevikku, kusjuures mitte ei räägita seal Euroopa tulevikust, vaid tulevikust üldiselt. ning eh, see on väga ambitsioonikas, seda ambitsiooni rää-, mainiti ka enne, kui räägiti sellest, kui palju Jaapani innovatsiooni panustab praegu, Euroopa Liit panustab innovatsiooni üks koma kolm protsenti SKT-st, Jaapan aga teeb seda kahe koma kuue protsendi ulatuses, ehk siis kahekordselt. ja nüüd, kui vaadata seda uut dokumenti, näiteks riskikapitalifondide kasutamine Euroopas, innovatsioonipõhimõtte kasutamine teadusrahastuse puhul ning läbimurrete ja teistsuguste mudelite loomine, on kõik sellised asjad, mis võivad olla kasulikud kogu inimkonnale ja tulevikule. aitäh, Julie! ja järgmisena saab sõna doktor Motoka Kotani, kes on Rikeni Teadusinstituudi tegevdirektor ja tema on äh, matemaatik. palun, doktor Motoko! aitäh, härra juhataja, mul on äh, väga hea meel täna siin olla, selleks et rääkida sellest, kuidas toetada uudishimul põhinevat teadustööd. tegemist on nüüdseks äh, üleilmse trendiga, aga nagu paljud juba ütlesid, me ei tohi unustada, et asi peab põhinema strateegilisel ähm, teadmiste kogumil, mida loovad need inimesed, kes viivad läbi uudishimul, uudishimul põhinevat Äh, teadust. mina olen matemaatik, sageli öeldakse, et matemaatika on universumi keel ja matemaatika on toetanud teaduse arengut, matemaatika meetodid, kontseptsioonid, äh, kõik muu on äh, olnud selles valdkonnas oluliseks, need on olnud ka põhjuseks, miks matemaatikat on edasi arendatud Ühendkuningriik tuli hiljuti välja aruandega, mis puudutas matemaatikat ning selles räägiti sellest, et on täiendav vajadus matemaatika järele digiühiskonnas, küll aga ma rõhutaksin seda, et matemaatilised meetodid ähm, üleilmses kontekstis võtavad arvesse ikkagi neid matemaatilisi lahendusi, mis on millalgi varem välja mõeldud. ma võin teile tuua näited. näiteks numbriteooria, mida väga kiidetakse, äh, öeldakse selle kohta, et numbrite teooria on matemaatika kuninganna, sellepärast et ta on väga ilus, aga ühtlasi kasutu. Äh, võib-olla olete ka kuulnud äh, ühest konkreetsest teoreemist aast-, aastal tuhat kuussada kolmkümmend seitse see juba loodi ja seda ei suudetud lahendada kolmsada kuuskümmend aastat, lõpuks lahendas selle ähm, keegi üheksakümne kolmandal aastal ja Jaapani teadlased aitasid ka äh, seda sõnastada ühte numbriteooria ähm, probleemina ja see tekitas uudishimu matemaatika valdkonnas. ehkki tegelikult eesmärk ei olnud sugugi praktikas rakendada seda teoreetilist küsimust. aga nüüd on saanud selleks väga oluline äh, vahend krüptograafia valdkonnas selleks, et äh, meie digiühiskonnas väga olulisi ülesandeid täita, ehk siis kaitsta meie sõnumi saladust Jaapani äh, teatud ülikool loodi rohkem kui sada aastat tagasi ja selle olemasolek oli keskse tähtsusega selleks, et ähm, tänapäevastada Jaapani tööstust Jaapani teadlased tegid kõvasti tööd ja neil on olnud õnne, et neil on olnud vabadust viia läbi omaenda uudishimul põhinevat teadust. ning see on pakkunud ehm, suurepäraseid teadusuuringuid, seda hiljuti ka kinnitas see, et hiljuti läks just Nobeli preemia Jaapanisse. ma leian, et et nii innovatsioon kui teadus ja ka uudishimul põhinev äh, teadustöö on midagi sellist, mis äh, üksteist inspireerivad ja üksteist arendavad. nagu öeldud, siis mina olen Rikenist. ja Rikenist ma teile ka natuke räägiks. Riken on riiklik loodusteaduste teadusinstituut, sellel kohta vahel öeldakse, et see on teadlaste jaoks nagu paradiis. paradiis ta ei ole mitte sellepärast, et ähm, et teadlastele midagi materiaalset antakse, aga neile antakse palju vabadust. Riken teeb palju ise teadustööd, aga Nad, äh, aga Riken pakub ka taristut Jaapani teadlastele ja ka kogu maailma teadlastele. ma leian, et väga oluline on sellise taristu olemasolu äh, ja et seda saaks laialt kasutada. näiteks Ashiai Amanaka Kyoto ülikoolist aval, avastas IPS Ehm, rakud, mis olid bioloogias läbimurdeks. aga ta kasutas just Riikeni andmebaasi selleks, et eh, see avastus teha. küll aga see andmebaas ei pidanud sugugi eh, sellist ähm, rakku raku, see ei olnud loodud selle raku avastamiseks, vaid see oli märksa laiema otstarbega andmebaas. ning nüüd Riken on ka teinud esimesi ähm, keskkonda puudutavaid ähm, projekte ja see tõesti näitab ka, et antud valdkonnas on võimalik läbimurdeid saavutada kogu ühiskonna hüvanguks nüüd, kui vaadata seda Euroopa horisonti ja uut raamprogrammi, siis see on väga oluline, nagu siin rõhutati, rahvusvaheline koostöö on oluline ja Riken ähm, mängib siin väikest rolli küll, aga meil oli väga hea meel, et me saime toetada koostööd Jaapani ja Euroopa Liidu vahel ning äh, ma annan ka hea meelega teada, et Riken loob siin Brüsselis augustikuus, teie kevadel, äh, oma harukontori ja me teeme teiega meelsasti koostööd uudishimul põhineva teadustöö vallas, aitäh! ma arvan, et paar minutit on aega küsimuste ja vastuste jaoks, kui küsimusi on, me oleme ajagraafikusse jõudnud Eh, kuivõrd eh, kõik kõnelejad on kõneajast kinni pidanud ja nende suhtumine on olnud märkimisväärselt hea. kas saalist on küsimusi? okei okay,, no question. tundub, et küsimusi ei ole. võib-olla siis eh, küsin ise, et ka esimees Omi tuleks siia Äh, selle kokkuvõtte tegemiseks. kõigepealt aitäh kõnelejatele, võite minna oma kohtadele. much uh,. We have uh, two. suur tänu. meil olid väga huvitavad ja tähtsad arutelud ja me jõudsime järeldusele, et käes on aeg lõpetada nüüd arutelud. kui ma, kui ma tulin siia, siis ma nägin et meil on Jaapanis väga palju tähtsaid küsimusi, nagu näiteks Põhja-Korea programm, USA ja Hiina suhted äh,, Lähis-Ida. aga me nägime, et ka Euroopa riikides, Euroopa Liidus on palju tähtsaid programme, mis otsustavad inimkonna tuleviku üle. teiselt poolt me oleme ka väga optimistlikud nende võimaluste osas äh, üheskoos tulevikku luua ja inimkonna tulevikku kujundada. on väga palju asju, mis järgnevatel aastatel on vaja lahendada. nii et me sooviksime Euroopa Liiduga ka järgmisel aastal sarnase kohtumise korraldada, me teame, et toimuvad Euroopa Parlamendi valimised kuid kõik muutub ja teaduse ja tehnoloogia jäävad tähtsaks ka tulevikus, inimkonna tuleviku jaoks. nii et äh, me peame nautima arvamuste vahetust inimkonna tuleviku üle, aitäh! Uh, uh, aitäh, esimees Omi! Te saate nüüd aru, et tegemist oli kahe parlamendikomisjoni ühiskoosolekuga, äh, ma ei ole küll parlamendi liige, aga tänan siin äh, tööstuskomisjoni ja STOA paneeli, me teame, et STOA ei ole nüüd päris komisjon, äh, pigem tegem teaduse ja tehnoloogia algatusrühm, suur tänu võõrustamise eest, teadustehnoloogia ja ka STS Foorum on väga tähtis, aitäh äh, esimees Oomile. ja nüüd olen neli korda nendel kohtumistel käinud, võin teile öelda, et tegemist on suurepärase võimalusega arvamusi vahetada. inimesed on erineva taustaga, teadlased, poliitikud, ettevõtete juhid, poliitikate kujundajad, nii et selle algatuse edu on tähtis. ja mul paluti Äh, härra Puuseki ja Paul Rüübigi nimel ka tänada selle ürituse korraldamise eest. nüüd tahan tänada kõiki esinejaid nende kõnede eest ja aitäh, et tõite välja erinevaid vaatenurki rahvusvahelises koostöös ja kuidas teadus ja tööd ja innovatsiooni on võimalik omavahel kokku panna. aitäh kõigile liikmetele, kes olid kohal, kes esitasid küsimusi. ja lõpetuseks oleme väga tänulikud ka volinik Moedašele, et ta tuli täna siia ja pidas kõne. ta tõi välja väga huvitavad punktid arutelude jaoks, sest me oleme praegusel hetkel väga kriitilises etapis äh, Euroopa Horisondi programmi väljatöötamiselt. Te teate, et komisjoni dokument äh, avalikustatakse kuuendal või seitsmendal juunil, nii et me oleme tõesti aruteludega lõpusirgele jõudnud. väga palju on saavutatud, mis me teame, kui palju komisjon pakub välja vahendeid, tegemist on maagilise numbriga sada miljardit. volinik Moedas kinnitas seda, kujutad endale liht-, ette, et seda summat ei olnud lihtne saada ja parlament on õnnelik selle numbri üle, aga loodab isegi veelgi rohkem saada ja soovib äh, kahekordistada Horisont kaks tuhat kahekümne eelarvet siis uueks raamperioodiks. Äh, selle pakkus välja ka Lami rühm. meil on suured ootused Euroopa Horisondi programmi osas. tegemist on siis programmiga, mis kujundatakse välja aruteludes komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu ehk siis liikmesriikide vahel. ma loodan, et need läbirääkimised on edukad. olen, kuulun ka Euroopa Komisjoni alla ei ole küll kolleegiumi liige, aga ma tõesti loodan, et äh, ka teadusnõukogu rahastamist jätkatakse nii nagu välja pakutud ja meie oma soovitustes toome välja selle, et me peame jätkama seda programmi, sest see on edukas, selle ülesehitus peaks säilima sellisel kujul ja ka need äh, vastutused, mis paiku pandud on. teiseks, ma arvan, on teatud küsimusi, mida võiks teha paremini, eriti mõju järelevalve programmide puhul on see ja ka rahvusvaheline koostöö mis meie jaoks on väga tähtis prioriteet ja mille puhul me arvame, et äh, meil on vaja rohkem vabadust ja algatusõigust ja öö, ähm, samamoodi tuleb siis ka vahendeid äh, tõsta. ning lõpetuseks suur tänu Jaapani kolleegidele suurepärase koostöö eest. olen käinud mitmeid kordi Jaapanis ja teinud koostööd paljude institutsioonidega Jaapanis olen alati väga palju kasu lõiganud äh, isi, inimeste äh, pühendumusest äh, ja professionaalsusest. doktor Rüübich mainis juba seda, kui palju jaapanlased pööravad tähelepanu jätkusuutliku arengu eesmärkidele ja minu jaoks on see väga tähtis märk, et selline riik nagu Jaapan soovib teadusega jätkusuutliku arengu eesmärke teenida, see on väga hea märk ja ma loodan, et teised võtavad Jaapani eeskujuks. ja siis ka rahvusvaheline koostöö. tulin just Moskvast, kus ma olin veel täna hommikul selleks, et teile teada anda, et kõik on aru saanud, et teadusdiplomaatia on ka praegusel hetkel väga tähtis. isegi kui Venemaa valitsuse Venemaa valitsusega on probleeme, aga Vene teadlased soovivad teha, Vene teadlased soovivad teha koostööd ja on öeldud, et teadus peaks olema alati arutelude ja jagatud äh, teadmiste ruum ning projektide jagamise ruum ja eile me tegelikult kuulsime ka esimesi sõnu, mis selles suunas näitavad. aitäh teile tänase pärastlõuna eest, ma loodan, et teil oli sellest kasu. loodan, et saite palju uut infot nendest erinevatest küsimustest, mida arutati ja annan teile veel teada, et siin äh, on meil ka suupisted äh, selleks, et me saaksime jätkata arutelusid väljaspool seda saali